dzień dobry witam państwa. myślę że czas rozpocząć. mamy. tere hommikust kõigile. kõigepealt äh, järgneb tõlkide lühike teadaanne täna on äh, meie kolmekümne viie, kolmekümne kuues protestide päev. töökatkestusi sellel istungil ei tule. aga me rõhutame, et me streigime. täname teie mõistva suhtumise eest. esimees, esimene päevakorrapunkt ja see seisneb nimelt selles, et kui tagasivaatavalt asjale läheneda, siis kahekümne esimesel juunil tegeles Agri selle teemaga. muudatusettepanekute tähtaeg oli kuues juuli puudu, see puudutas põllunduse vaatlusi Brasiilias ja Moldovas. tähtajaks kehtestasime kuuenda juuli. Need võetakse, muudatusettepanekud võetakse vastavalt kodukorrale vastu ilma hääletuseta ja nüüd me räägime ka ravimsööda kasutamisest. selle äh, raporti, äh, raportöör on proua Aguilera. annan äh, proua Aguilerale sõna. ta suudab meile asja kõige paremini selgitada aitäh. see dokument lähtub äh, ravimsööda määrusest. asi on eeskätt äh, loomasöödas ja uutes nõuetes. eeskätt Äh, nende, nende puhul, mis tagavad antibiootikumide resistentsuse. nii äh, loomade kui inimese tervist arvestades äh, tuleb tingimata jõuda kokkuleppele, kuidas tohiks ravimsööta kasutada. lõpuks ometi saame me ravimsööda teema lõpusirgele viia. on oluline, et ravimsööt ja teema oleks keskne. sellel teemal võetakse väga palju sõna, on väga palju infomüra. see me peame arvestama siin loomseid ravimeid ja loomasööda iseloomu. ausalt öeldes äh, see dokument, äh, mis meile esitati, ei vasta äh, nendele ettekujutustele, mis parlamendil olid ja sellega seonduvalt tehti väga palju muudatusettepanekuid ja ma tahaksin tänada kõiki sekretäriaadi töötajaid ilma fraktsioonide asjatundlike kaastöötajateta ei oleks see dokument eh, saanud sündida. ma tahaksin kõiki neid, kes andsid oma panuse selle dokumendi kvaliteedi tänada. ma olen kindel, et me saavutame kõrgekvaliteedilise dokumendi Te tõdesite väga õigesti, proua Aguilera, et see dokument on väga töömahukas ja eeldas väga suurt eeltööd selleks, et sünniks kvaliteetne dokument. see on väga kompleksne küsimus. nüüd me hakkame hääletama see puudutab ravimsööda ringlusse toomist. hääletus toimub ühes punktis elektrooniliselt nimelt. avan hääletuse hääletus on lõppenud. üks EFT e, liige on Liiast. kontrollige oma hääletamist härra Agnew või keegi veel on Liiast, palun otsustage EFT. meil on kolm valget kaarti, esimees. ka, mis see tähendab, et me ei võigi siis kõik kolm hääletada või? siis on ilmselt masina probleem sest äh, masin näitab, et teil on äh, üks liiast hääletanud. esimees. olgu. ilmselt on olemas soov veel kord hääletada selle määruse osas. palun. esimehe mikrofon ka palun sisse lülitada, ütleb tõlk. nii, avan hääletuse, ütleb härra esimees. hääletus on lõppenud jah, see ei mõjuta hääletuse tulemust. see tähendab, et raport on vastu võetud. seega on hääletused lõppenud. ja oleks kena, kui tehniline teenistus saaks siiski kontrollida, kas kõik meie tehnika töötab äh, vaja, vajalikul tasemel. härra esimees räägib mikrofonita. You assured me that you are going to get something done about it. Because I smell oma eilises märkuses ütlesite, et võtate midagi kindlasti ette. mulle tundub, et siin on midagi kahtlast siin mängus nie mam takiej mocy, mocy sprawczej, aby oddziaływać na urządzenia elektroniczne. Od tego są. jah, mul ei ole võluvägesid, et tehnika üle võimust võtta. kuid me püüdsime tehnikutele vähemalt viidata, et meil on selline probleem olemas. nüüd me jõuame päevakorrapunkti üheksa juurde see puudutab liikmesriikide strateegiliste plaanide koostamist ÜPP väljatöötamisel. siin on küsimus ka mitmetes finantsidega seotud küsimustes ja põllumajanduspoliitika teises sambas selle kohta on koostatud kolm raportit. täna alustame esimesega kolmest raportist. vaatamata meie jõupingutustele ja soovile võimalikult kiiresti edasi jõuda, on tegemist siiski olukorraga, et aeg on meil napp. seepärast peaksime me oma tööd kiirendama. see tähendab seda, et arutelu peaks toimuma veel enne suvepuhkuste perioodi algust. me peaksime asjasse tõsiselt suhtuma oluline on loomulikult ka see, et veel enne suvepuhkusi oleks esitatud esimesed parandusettepanekud raportööridele. see ei ole muidugi eh, võimalik, et täna kõik oma muudatusettepanekud teevad, aga siiski oleks väga tore, kui teha seda enne suvepuhkusi selleks, et pääseda tööuputusest pärast seda, kui puhkuselt tagasi tuleme, seepärast palun e, võimalikud muudatusettepanekud võimalikult kiiresti raportööridele edastada. nii ja nüüd esimene raport. E, liikmesriikide strateegilised kavad. raportöörile annan nüüd sõna siis saab sõna härra Dimitrov Agri peadirektoraadist, kes tutvustab Euroopa Komisjoni TG Agri seisukohti, aga nüüd palun, proua raportöör. Eh, eh, aitäh, härra esimees, tere hommikust kõigile esimene asi, mida me peame tegema, on see, et vaatame, mis on kirjas väikses trükis selles ettepanekus. ja kuigi a priori ütles äh, volinik, et nad ei kavatsenud mingit ta ta tavapärast reformi, siis asi ei ole mitte ainult halduslikes muudatustes, vaid on sisulised muudatused tehtud võrreldes praeguse olukorraga ühtse põllumajanduspoliitika osas, nii nagu me seda teame, nii et see ei ole mingisugune Äh, väike asi, vaid täielikult on üle vaadatud olemasolevad äh, määrused ja muudatused on suured. see on tõde. Äh, siin on ka väga palju küsimärke, kahtlusi. komisjon võttis endale eesmärgiks tulemustepõhise lähenemise, aga see on tekitanud väga palju ebakindlust ja lõpptulemus, millega parandada äh, tootjate sissetulekut, see tegelikult eh, ei töötaks nii nagu loodetud, sest et on probleeme eh, uute strateegiliste kavade rakendamisega ja võimalik on, et eh, me liigume nüüd ettekirjutavast süsteemist puhtalt karistuste põhisele süsteemile. strateegiliste kavade kogu mõte on nüüd üsna laiali levinud, laiali valgunud ja see põhineb üsna lihtsustatult ainult eelarvekäärbetel ei ole mingit objektiivset põhjust, miks muul, mingil muul põhjusel neid muudatusi teha ja kui ei suudeta saavutada uusi riiklikke eesmärke, see, siis sellega käivad kaasas nüüd karistused, mis tähendab seda, et on vaja rohkem kaasrahastamist äh, ühtse põllumajanduspoliitika äh, kulutuste all, ehk siis ÜPP taasnatsionaliseeritakse, taasriigistatakse ja üks olulisemaid komisjoni ettepanekuid on äh, laiendada äh, tingimuslik väikestele põllumeestele. nagu te teate, siis need äh, majapidamised, mis said tuhat kakssada eurot ehk siis väiketalunikud, need, nemad ei, olid välja arvatud sellest tingimuslikkusest. nüüd see lihtsustatud süsteem kaotaks kogu selle ees, põhieesmärgi, sest et vastavalt sellele ettepanekule äh, muutuks see kohustuslikuks kõigile. nii et on oluline, et me vaatame seda, milline mõju sellel saab olema. rohkem bürokraatiat põllumeestele ja mis iganes kasu sellest saavad siis liikmesriigid, ma ei ole päris kindel, kas kulude-tulude äh, arvestamine kuidagi tuleks kasulikuks, kasuks nendele väiketalunikele, kellest ma just rääkisin kui palju inimesi sellest mõjutatud saab liikmesriikides kui, kui kuni üheksakümmend protsenti ÜPP äh, kasusaajatest on selles äh, kategoorias. minu riigis Hispaanias on see ainult nelikümmend protsenti, aga on riike, kus see on üheksakümmend protsenti toetuse saajatest. ma arvan, et me peaksime leidma sellise mudeli, mis muudaks äh, asjad lihtsamaks ja ei tooks endaga kaasa selle, et talunikud loobuvad massiliselt talupidamisest, sest et nad ei suuda seda enam teha. ja teine asi, mida me peaksime vaatama, on esimese samba keskkonnamõjud. meie eesmärgiks on siin rohestada ÖBB-d, aga see süsteem ei erine nendest keskkonnameetmete süsteemist, mis juba eksisteerivad maaelu arenguprogrammis. mõlemad keskkonnastiimulid kattuvad, mis tähendab seda, et mõlemate juhtimine võib tekitada probleeme ja kui me lisaks sellele peame silmas seda, et komisjoni poolt välja pakutud äh, tingimuslikkus, äh, see saab äh, võimendatud nendest rohend-, rohestusmeetmetest, siis see tähendab seda, et keskkonnameetmete lävend ökosüsteemi katmisel, see, see hakkaks kattuma agri maaelu arengu meetmetega, sest et tuleb minna kaugemale kui tingimuslikkus mõlemas, mõlema juhtumi puhul, nii et toimuvad pingutused esimese ja teise samba meetmete all, mida nüüd katab üks ühtne äh, finantsümbrik ja endiselt keskkonna aspektidest rääkides, komisjon ei ole oma ettepanekus kaasanud seda ettepanekut, et äh, äh, äh rapsiseemned siia kaasata, sõltumatult sellest, et äh, meil saab loomasööt Euroopas otsa ja ehk oleks äh, keskkonna mõttes mõistlik rohkem rapsi toota. ja lisaks sellele on keskkonnakohustuste osas, mis teatud äh, püsivilju puudutavad, äh, teatud segadust. eelmisel korral näiteks oli meil probleeme sellega, et äh, jõuda inimesteni, et kes ei teadnud üldse, mis on püsiviljad et nad saaksid aru, kui keeruline on eh, nendel inimestel muutuda, kes sellega tegelevad. lõpuks aastal kaks tuhat kolmteist suutsime me selle sõnumi edastada ja siis jäid need eh, püsiviljad teatud eh, keskkonnameetmete rakendamisest välja. nüüd on see olukord tagasi. me oleme jälle minevikku tagasi pöördunud selles küsimuses. ja ÜPP abi ümberjaotamine selleks, et parandada abi väiksematele taludele. lisaks sellele, et nad ei saa seda kahte tuhandet kaks, kahtesadat eurot enam, peame me tagama, et äh, ei toimu mingit massiivset rahade edastamist äh, professionaalsematele talu ähm,, professionaalsematelt tal, talumajapidamistelt sellistele osaajaga taludele, sest et selline asi võib äh, aset leida see on kogu selle asja ümberjaotamisaspekt, üks mõju, mis sellel võib olla. ja äh, kui meil on sellise kuuekümne tuhande euro abilagi, siis see võib äh, ka põhjustada probleemi, äh, kui sellist tüüpi maksete järk-järguline kaotamine algab. aastal kaks tuhat kolmteist toodi selline ümberjaotamine sisse, Prantsusmaa oli tegelikult ainuke riik, kes tahtis äh, seda selleks, et lahendada üks konkreetne olukord, mis eksisteerib Prantsusmaal, aga Prantsusmaa olukord ei kohaldu teistes liikmesriikides ja me peaksime selle meetme rakendamisel olema väga hoolikad. ja lagede puhul äh, jah, me peame vaatama, milline mõju sellel saab olema, aga oluline on meeles pidada, et ei tohiks äh, karistada talunikke selle eest, et nad üritavad öö, äh, oma tarneid keskendada, see on selline asi, mida me oleme palunud toiduahela otsas, me oleme keskendunud just vajadusele äh, tarnet kontsentreerida ja nüüd äh, on siin oht, et me liigume teises suunas äh, ja hajutame tootmist rohkem. maaelu arengu peatükis kaasrahastamine selle samba all, komisjon on täiesti teadlik sellest, et on riike, kus on likviidsusprobleeme mõnedes eh, riikides on täielikud majandusprobleemid ja see ei aita neil kuidagi rakendada maaelu arenguprogramme. kui me vähendame kaasrahastamist sellist tüüpi abi puhul, siis eh, muudame selle juba halva olukorra veel halvemaks. komisjon ei ole isegi neid regioone säästnud, kes on maha jäänud ja hetkel pean ma silmas Euroopa kõiki äärealasid, kus on ettepanek tehtud, et rahastamise kärbe oleks kaheksakümne viielt protsendilt seitsmekümnele. ja need piirkonnad praegu just ei õitse, nii et me ei tohiks tekitada olukorda, mis muudab asjad paari aasta jooksul veel hullemaks. see mõte, et liigutame raha ühest sambast teise, see lihtsalt tähendab seda, et keegi ei võida. ja mis puudutab sektoraalseid meetmeid, siis komisjoni ettepanekud ei näita üht, mitte ühtegi kriteeriumi, mis selgitaks, miks neid muudatusi tehakse. näiteks need rahad, mida kasutavad tootja, organisatsioonides, see nüüd liigutatakse keskkonnameetmetesse. miks, seda nad meile ei ütle ja peame vaatama ka seda äh, riski, mis kaasneb sellega, et seda ühtse, ühtset osa ÜPP-st äh, ka vähendatakse, kui subsidiaarsuspõhimõtted rakendatakse liiga karmilt ja see selle reformi võtmesõnaks tundub olevat lähimuspõhimõte, siis äh, Äh, see lihtsustab põllumajanduspoliitika üle ja see ei ole enam nii ühtne, nagu me oleme sellega harjunud. ja see reform peab austama ka liikmesriikide haldusstruktuure. ja see on liikmesriigiti loomulikult erinev. ka peame me silmas pidama, et äh, igal riigil võib olla erinevaid äh, äh asju korraldavaid üksusi mis tegelevad erinevate aspektidega ja nende maaelu arenguprogrammide puhul mõnikord Hispaanias lähevad need maaelu arengu küsimuse otsustamised näiteks regioonidele. ja sama puudutab ka ajakava, ka sellega me peaksime veidi aega kulutama. tahaksin küsida kolleegidelt, mida arvavad nemad. kas nad leiavad, et neil on piisavalt aega, kas nad arvavad, et me suudame vähendada muudatusettepanekuid, kas äh, nad arvavad, et see seab ohtu debatti parlamendis. tahaksin kuulda nende arvamust, eriti pidades silmas seda, et äh, keskkonnasfääris on meil ENVI komisjon, kellel on samuti õigus äh, lõppsõna öelda otsuste kohta, nii et ma väga tahaksin kuulda seda, mida kolleegides, kolleegid on öelnud, eriti mis puudutab ajakava, aitäh. suur aitäh, proua Aguilera. nüüd annan sõna variraportööridele. ma ei tahaks kõneaega piirata, see on eriti oluline et kõik fraktsioonid saaksid sõna. palun. tahaksin raportööri tänada põhjalike eh, selgituste eest. jah, meie ees on tõesti vaja lahendada väga suur ülesanne, kui me räägime vahendite vähendamisest, mis meid kõiki šokeerisid siis me oleme seisukohal, et eh, kärped on eh, ebaühtlaselt jaotunud näiteks kas või esimese ja teise samba vahel. meil eh, on väga suur probleem lahendada, kui me tahame, et ÜPP tulevikus tõepoolest toimiks. kui me ühist poliitikat ajada tahame siis meil peab olema ka ühine arusaam rahastamisest ja selles osas oleme me üksmeelel. komisjon on lasknud ennast kaasa tõmmata sellisele kärbete mudelile, kuid me ei saa minna komisjoni välja pakutud teed. komisjon on tegelikult öö, äh, esitanud väga nõrga raamistiku, püüdes vastutusest võimalikult kaugele jääda. kui me räägime töötasudest äh, põllumajanduses, äh, mida saab siduda esimese sambuga, siis ma tahaksin öelda, et see saab olla tegemist ainult töökohtadega, mis on nagu kord ja kohus sotsiaalkindlustusnormidega tagatud. jah, selle eest me ei ole vastutavad, see on lähimusküsimus ja liikmesriikide teema. kuid komisjoni esitatud dokument ei kujuta endast tegelikult mitte mingit raamistikku, vaid see on midagi niisugust, mis tulevikus meist järjest enam lõhestab. andke andeks, millistest palkadest on jutt, milliseid äh, palkadest me räägime see on liikmesriikide seisukohalt ebaselge ja jah, selle mudeliga on võimalik toime tulla, selle mudeliga on võimalik elada, aga komisjon jääb siin ebaselgeks ja liikmesriikide meelest pole asi sugugi nii selge, nagu komites, komisjon seda näidata püüab. ma loodan, et meil on kõigil siiski üks eesmärk ja see seisneb selles, et põllumajandus on Euroopas tõesti tulevikus võimalik, et põllumajandustootjad ja nende perekonnad on äh, võimelised ka tulevikus toime tulema ja et põllumajandustootja elukutse on atraktiivne ja ligitõmbav ka tulevikus. me kõik teame, et rahalised vahendid on maksumaksja äh, raha. aga andke andeks see peab tagama Euroopa lisandväärtuse ja see on lisandväärtus, mis saab jaguneda mitte ainult põllumeestele ja põllumajandustootjatele, vaid ka kogu ökoloogiaga seotud valdkonnale. on oluline vaadata, kas meil õnnestub saavutada ÜPP vahenditega lisandväärtus ja ausalt öeldes siis on vaja tõelist sisulist koostööd komisjonid ja liikmesriikide vahel ja ma olen kahjuks sunnitud äh, tõdema, et esitatud äh, hajus raamistik ei taga seda. kui me räägime siin rohestamisest, kui me räägime noorte põllumajandustootjate to äh, toetusest, siis ausalt öeldes siin midagi ühise põllumajanduspoliitikaga küll tegemist pole jah, see, seda küsimust tuleb väga põhjalikult arutada, praegu on asi aga ikkagi veel väga äh, lahja. parlament peab tõepoolest äh, tegutsema, me peame seda dokumenti parandama, otsustavalt parandama. kas me tuleme ajaliselt sellega toime, ma ei tea, aga me, asi on seda väärt, et seda proovida on oluline teha mitte ainult kiiresti, vaid ka väga head tööd. ja mis puudutab koostööd Enviga, ma tean, et siin on äh, meie arutelul olnud sageli väga vastuolulised ja mõningad soovitused kujutavad endast küll sekkumist agri komisjoni töösse, kuulge, me peame koos tegutsema koos, sest inimesed äh, Euroopas vajavad seda. meil on oluline tõepoolest saavutada põllumajandus ja keskkonnapoliitika ühtne toimimine. ja seetõttu me peaksime suhtuma ähm, ENVI äh, komisjoni ettepanekutesse mitte kui äh, sekkumisse agrikomisjoni töösse meie tõepoolest oleme valmis ühiseks tööks ja ma toetan ja teen kõik selleks, et toetada raportööri. meie eesmärk on selles, et põllumajandustootjate elu oleks Euroopas tulevikus lihtsam ma ütlesin küll, et kõneaega ma ei piira, aga te rääkisite juba seitse minutit, ütleb härra esimees. ma tõeksin, tahaksin paluda võib-olla mitte nii pikki sõnavõtte teha. mis puudutab äh, koostööd Enviga, meil oli ühisistung kohal oli ainult Envi esimees ja üks Envi komisjoni liige, ei olnud ühtegi Envi esimehe asetäitjat ega kedagi, kes sellele ühisele arutelule oleksid ilmunud. jah, meil tõesti on vaja saavutada kiireid edusamme. aga annan teile sõna, teil on neli minutit aitäh, ütleb härra Nikolson. Äh, äh, üritan siis äh, end, ennast väljendada väga lühidalt ja täpselt. kõigepealt tahaksin tänada proua Heransi väga hea ettekande eest. ma arvan, et see oli väga hästi kokku pandud ja edasi antud. me peame olema realistlikud, me oleme alustamas pikka rasket protsessi, mis selle parlamendi ametiajal lõpule ei jõua, vaid sellega peab hakkama tegelema ka järgmine Äh, sellega on seotud äh, väga palju tööd, enamik sellest ilmselt jääb järgmise parlamendi koosseisu teha. Äh, ühtne põllumajanduspoliitika on, peamiselt on selle eesmärgiks toetada toidu tootmist, hea toidu, toidu, mida tarbija tahab. ja seda on ka Euroopa talunikud teinud. nagu me oleme näinud, siis äh, sellised sündmused nagu Venemaa keel, kaubandusläbirääkimised, äh, need võivad väga kiiresti olukorda muuta, sest et äh, ja siis võib tekkida mingi sündmuse tõttu alatarne, siis järsku võib olla liiga suur tootmine ja kogu olukord muutub, me nägime seda piimandussektoris, me nägime seda viimane kord, kui reform algas, kõik tahtsid kärpida eelarvet, sest põllumajandusel läks nii hästi ja talunikel läks nii hästi, aga kui me jõudsime põllumajanduspoliitika reformi lõppu, siis ei teadnud talunikud, kuhu pöörduda, nad olid tohutus segaduses ja kasumimarginaalid olid äh, kõigi aegade kõige hullemad. ja see on tegelikkus, et asjad võivad muutuda väga kiiresti. sektori ees on terve rida väljakutseid paljudest valdkondadest, kas siis kaubandusläbirääkimised, äh, sisepoliitilised küsimused, ilm, me kõik teame neid probleeme ja nüüd on see lisaprobleem nende liikmesriikide jaoks, äh, kahekümne seitsmest, et äh, ÜRO, Ühendkuningriik lahkub ja see tekitab samuti eelarveprobleeme ja me peame sellega toime tulema ja vaatama, kuidas seda lahendada. aga järgmine peab tagama, et talunikel on olemas vajalikud töövahendid selleks, et toime tulla väljakutsetega, et see toetaks kvaliteetse toidu tootmist ja see kõik loomulikult vajab piisavat rahastust ja see on loomulikult suureks väljakutseks ei ole mingit kuulsat rahapuud mitte kuskil ei Euroopas ega üheski liikmesriigis, et oleks võimalik tekitada raha sinna, kus seda ei ole. on olemas eelarve ja te siis kas peate sellest eelarvest kinni või mitte, Euroopa Liit peab pidama kinni eelarvetest ja need on praegu faktid. kes teab, võib-olla kolme aasta pärast, kui see, kui me sellega lõpule jõuame, siis olukord võib olla hoopis midagi muud. aga see on see, millega me peame hetkelt toime tulema ja need, kes tahavad rohkem toetust ja raha, nad isegi ei ürita teile öelda, kust see raha peaks tulema. ja lõppkokkuvõttes äh, pean ma tunnistama, et äh, vaatan äh, seda tööstust omaenda piirkonnas ja pean ütlema, et kõik need inimesed, kes nõuavad, et noori talunikke aidataks, noored talunikud hääletavad jalgadega nad ei hakka selle tööstusega enam tegelema ja vahet ei ole, mida me üritame teha, nad lihtsalt ei hakka sellega tegelema, sest nad näevad paremaid võimalusi väljaspool ja miks nad seda ei peaks tegema. Nemad ei taha töötada kolmsada kuuskümmend viis päeva aastas, jõulud ja kõik muud päevad, samal ajal kui nende sõbrad lõbutsevad. nii et kas siis muuta seda, kuidas me neid asju vaatame või siis leiame mingid paremad mõtted ja mingit lihtsat lahendust siin ei ole iga ÜPP reform muudab selle vähim ühtseks, vähem ühtseks. kui me äh, teeme ametlikud ettepanekud, et olukorda muuta, äh, enne seda kogu toetus äh, oli seotud loomaga, talunikud teadsid, kust see raha tuli, siis muutus see pindalapõhiseks toetuseks, äh, farmipõhiseks ja kes ei tea, kes siis lõppkokkuvõttes teab, kus see asi välja jõuab. see raha läks äh, lamba, sea ja loomapidajatele ja nüüd kõik äh, talunikud äh, tahavad seda ja lambapidajad, seapidajad ja piimakarjapidajad äh, satuvad halba olukorda, teised jäävad ellu, aga nemad lõppkokkuvõttes kannatavad kõige rohkem väga palju on teha järgmisel parlamendi koosseisul, mille osaks mina ei ole, aga ma soovin neile edu ja ma tõesti loodan, et neil läheb hästi sellega. ja lõpetuseks ütlen omaenda seisukoha. kui see põllumajanduspoliitika loobib eh, vastutusest põllumajandustööstuse ees Euroopa Liidus ja nad annavad selle üle keskkonnakomisjonile, siis te peaksite tõesti ennast häbenema. Te peaksite lihtsalt lahkuma, loobuma oma tööst, ei peaks isegi üritama väita, et te toetate Euroopa Liidu põllumajandust ja talunikke. see on väljakutse, usun, et äh, meie vastutus põllumajanduses on tegeleda ÜPP reformiga, jah, me kuulame, võtame arv, arvamusi arvesse, meil ei ole kogu ekspertiisi, meil ei ole Solomoni tarkust, meil ei ole kõiki teadmisi põllumajanduse kohta, nii et kui teistel on paremaid äh, arvamusi, siis peame sellega arvama, aga minu arvates on selle komisjoni vastutus nüüd ja tulevikus vastutada äh, ühtse põllumajanduspoliitika reformi eest, aitäh! Tak, panie pośle, minuta krócej, ale tylko minuta. Suutsite küll minut kiiremini, aga ainult minuti võrra, ütleb härra esimees. jah loomulikult me peame vaatama omandisuhteid, kui palju kellelgi on maad, millised on tema tehtavad maksed, palju tehakse talle väljamakseid, palju saab ta toetust. kui me seda ei tee, siis arenevad asjad vales suunas. aitäh, esimees. ma tahan ka tänada raportööri äh, ta juhtis meie tähelepanu paljudele asjadele, millele, millega peame tegelema, lisaks variraportöör viitas ka väga tähtsatele nüanssidele. minu jaoks on oluline võtta arvesse seda, et äh, siin on omajagu positiivset ära toodud selles ettepanekus. me peaksime rahalised investeeringud siduma reaalsete tulemuste ja eesmärkidega. seega ma toetan seda uut tarnemudelit minu meelest on väga oluline, et Euroopa vastav sektor muutuks väljakutsete osas resistentsemaks. ma olen nõus sellega, mida räägiti siin ülemaailmsest kaubandusest, lisaks me peame seisma vastu kliimaväljakutsele mulle sobib see, kui me liigume selles suunas, et Euroopa põllumajandustootjad oleksid suurema vastupanuvõimega erinevatele väljakutsetele samuti on hea, kui meil on selline, e, selline vastavalt äh, vajadustele lihvitud lähenemine. selge see, et Soome vajadused erinevad näiteks Lõuna-Portugali piirkonna vajadustest. lisaks on tähtis, et ka põllumajandustootjad ise peaksid omama siin sõnaõigust riiklikul tasandil, piirkondlikul tasandil, et neid probleeme lahendada. mida nad vajavad, milliseid vahendeid nad vajavad näiteks võtame, nad soovivad investeerida võitlusesse kliimamuutustega, äh, siis sageli me näeme, et sellistel põllumajandustootjatel on tõsiseid probleeme seadusandlusega seoses, et seal on erinevad konfliktid juba sisse kirjutatud, et ta tahab äh, midagi ette võtta, aga siis äh, tulevad mängu Natura kaks tuhat piirangud, mingid muud seadusandlikud tõkked ja põllumajandustootjal ei olegi võimalik midagi ette võtta, ta käed on seotud ma soovin, et siin oleks rohkem selgust põllumajandustootja jaoks. paljud tootjad soovivad investeerida, soovivad panustada, aga nad lihtsalt ei tea, kuidas seda teha. või siis nad pelgavad, et kui nad midagi ette võtavad, siis seadusandlus hakkab neid sanktsioneerima. nii et me vajame siin selgust. mis puudutab neid erinevaid mudeleid ja raportöör ütles õigesti, meil ei ole sellist modulatsiooni viiekümne protsendi ulatuses esimesest sambast teise sambasse, aga meil peaks olema võimalik liikumine teisest sambast esimesse sambasse. nii et mis puudutab nüüd ümbersuunamisi, siis äh, jah, on võimalik, et üks liikmesriik tahab äh, seda ümbersuunamist esimesest teise sambasse, teine teisest esimesse sambasse, seal võib olla kolmekümneprotsendiline erinevus ja esimesest sambast võib siis saada viiskümmend protsenti lisaraha keskkonnaalaseks seadusandluseks nii et põhimõtteliselt me räägime siin maksimaalselt isegi neljakümne viie protsendilisest erinevusest liikmesriikide vahel eh, jah, komisjon ütles, et jah, see on eh, nii, see on võimalik, aga kui me vaatame, mis on see rahasumma, mida liikmesriigid saavad esimesest või teisest sambast, on samuti väga erinev. mõned riigid saavad rohkem rahastust esimesest sambast ja hoopis vähem vahendeid teisest sambast aga me peame vaatama, et see ei hakka kuidagi moonutama konkurentsi, et ühed liikmesriigid ei hakka tegema midagi hoopis teistsugust võrreldes teiste liikmesriikidega, me vajame siin selgust. veel, jah, ma olen mures sellepärast, et võib-olla kõik liikmesriigid ei, ei ole seadnud eesmärgiks äh, täpselt sama tulemit. on võimalik, et mõned liikmesriigid teevad hoopis rohkemat ja hakkavad ja ütlevad, et me peame seda kõike tegema, sest Brüssel seda nõuab, meie programmid peaksid olema veelgi rangemad oma olemuselt ja ausalt öeldes ma ei tea, kuidas seda lahendada. me võime siis omalt poolt kehtestada väga ranged reeglid, millest siis miinimummääraga kõik liikmesriigid peavad nõus olema ja peavad neid järgima aga mida teha selleks, et ei hakataks midagi liialt ilustama, et ei hakataks neid ökostrateegiaid kasutama selleks, et minna veelgi kaugemale kui see, mida Brüssel nõuab, aitäh. refleksja na tle vypovědi, že kallid kolleegid, teeksin ühe märkuse. kui me räägime otsemaksetest ja toetustest, siis tegelikult on see hädaabinõu selleks, et saavutada äh, tasakaal maksete nivoos äh, uute ja nõndanimetatud uute ja vanade liikmesriikide vahel. see vahendid tulevad teisest sambast, kuid praeguseks ei ole see enam jätkuvalt võimalik, niisugune on lihtsalt uudne esimese ja teise samba öö, sisu. on keeruline nõuda, et raha üle kanda esimesest sambast teise sambasse, tegemist on poliitilise küsimusega. ka siis, kui ka maksed on madalal tasemel ja madalad, siis on äh, võimalik saavutada tasakaal, kui arvestada äh, seejuures äh, kõiki makseid tervikuna. kõneaeg järjest lüheneb, nagu te aru saate. aitäh, härra juhataja. ma tervitan seda raporti projekti. siin on jutt äh, ökoloogiliste küsimuste, kliima soojenemisega ja loomulikult on siin tegemist ka kärbetega, mida ei ole võimalik objektiivselt põhjendada. kui me räägime kärbetest, kokkuhoiust siis me peaksime rääkima eeskätt kokkuhoiust kui kärbetest selleks, et sellel tegevusel oleks võimalikult minimaalne negatiivne moraalne mõju. meil lubatakse järjest enam lähimust. ei, see on väga tore, kui Euroopa Liit niisugust äh, eesmärki silmas peab. kuid me peaksime siiski kontrollima, kas see asi niimoodi toimib. vastasel korral toimub äh, ebaaus konkurents liikmesriikide vahel. me peame andmeid põhjalikult analüüsima. tahaksin viidata äh, meie tegevusele. me peaksime vaatama läbi need äh, juhtideed, millest me tegelikult oma poliitikas äh, lähtume, milles me lähtume ÜPP puhul me peaksime siin otsustama siiski terve mõistusega raamistiku kasuks, me peaksime jälgima et noored oleksid valmis põllumajanduses jätkuvalt töötama. ja siis annab see meile omakorda võimaluse toiduainete sektori osatähtsust Euroopas suurendada, tuua see Euroopa kodanike tähelepanu keskpunkti, aitäh! proua McGuinness. aitäh, esimees ja suur tänu raportöörile, mõned tähelepanekud You announced at the beginning that you were going to the Te ütlesite alguses, et pöördute kõigepealt variraportööride poole. kuidas siis jääb, kas te olete vahepeal oma meelt muutnud? Państwa, nie otrzymaliśmy pełnych informacji o składzie me ei ole veel tegelikult saanud teavet variraportööride kohta. kõiki variraportööre praegu dokumendis ei ole. ja me kõigepealt võtame ühe sõnavõtu ja siis läheme variraportööride juurde tagasi, meil ei ole praegu tõesti täis äh, nimekirja. vabandage, erandlikult tahan teha protseduurilise märkuse nimelt, me oleme nõus, et kõigepealt anname sõna variraportööridele juhul, kui need on enne koosolekut teavitatud sellest. me ei olegi selle vastu, et me, et määratakse variraportöörid, aga meil on enne koosolekut tarvis juba teavet variraportööride kohta, kes on, koostame nimekirja vastavalt juhistele, see on muidu keeruline. loomulikult te kõik saate selle nimekirja, aga praegu fraktsioonide esitatavate variraportööride nimekirja meieni jõudnud ei ole. ja kõigepealt siis proua McInnes ja siis tuleme selle teema juurde tagasi. esimees, minus tekitab siin toimuv ebakindlust ma loodan, et härra Flanagan on nõus sellega, kuidas me siin praegu sõna võtame, et kes pra-, kes praegu saab sõnaõiguse ja kes mitte. kui te ei ole nõus, et ma sõna võtan, siis ma olen nõus mitte sõna võtma ja kui kõigile sobib see, et mina praegu sõna võtan, siis ma kõnelen, kui te ei soovi, et ma praegu kõnelen, siis ma võin ka oma sõnavõttu ära jätta. So briefly aga nüüd lühidalt, eile käisin Austrias Viinis, äh, juhataja sekkub. ma tegelikult soovin siiralt vabandada, vabandada, et me ei ole saanud variraportööride nimekirja. ja see on see põhjus, miks me pöördusime teie poole ja palume teil sõna võtta. palun, see ei ole praegu kellegi süü me austame teid ja soovime, et te just praegu kõneleksite. eile Viinis rääkisin rahvusparlamentidega, mina nimelt vastutan dialoogi ees rahvusparlamentidega ja rahvusparlamendid soovivad näha rohkem lähimust. selline ettepanek pakubki suuremat subsidiaarsust ÜPP osas. nii et me peamegi vaatama, kuidas see toimima saada. ja üks kolleeg äh, juba mainis seda ilustamist, et liikmesriigid hakkavad neid ettepanekuid kuidagi ilustama. ilmselgelt peab rahvusparlamentide keskkonna ja põllumajanduskomisjonide ülesandeks saama see, et nad seisavad selle eest, et seda ei toimu. aga meil oli juttu mõistetest et äh, eelmine kord ÜPP reformi osas me käsitlesime seda aktiivsete põllumajanduse tootjate terminit ja nüüd me räägime nii-öelda ehtsatest tootjatest, aga kui ma loen seda, mida Euroopa Komisjon välja pakub, siis mulle tundub, et me ei saa päris täpselt nõustuda sellega, mida nemad välja pakuvad. ma ei usu, et see liikmesriikide jaoks toimima hakkab, nii et me peame siin veel tööd tegema samamoodi, kui me vaatame seda, mis on paberi peal kirjas, siis see praktikas ei pruugi ju toimida lisaks, mis puudutab nende ettepanekute mõju, siis kõigepealt tahan tänada Euroopa Komisjoni tehniliste koosolekute eest ja ma palun neil korraldada veel täiendavaid tehnilisi koosolekuid. minul on praegu mitu küsimust veel mõjuhinnangute osas nende ettepanekute puhul. oluline on, et meie põllumajanduskomisjonina langetaksime ka õigeid otsuseid mis puudutab ajalist ra raamistikku, siis ma arvan, et me peaksime tegema tööd nii tõhusalt ja tulemuslikult kui võimalik, aga et me ei peaks kiirustama. üritame jõuda nii kaugele kui võimalik enne järgmisi valimisi ja mingis mõttes mulle tundub, et päris hea oleks seda kõike edasi lükata, kui meil on piisavalt aega, siis saame põhjalikult ka oma tööd teha, aitäh. Bardzo dziękuję jeszcze raz, e, pani poseł, przepraszam, ale to był. suur tänu ja vabandan veel kord, et siin selline segadus aset leidis, see ei olnud äh, meil tahtlikult niimoodi korraldatud, ma luban. ja nüüd härra Hoisling, palun, variraportöör. suur tänu, esimees. meil on juba see arutelu mitu korda varem toimunud ja alustuseks tahangi viidata veel sellele, mida proua McInnes ütles ajalise raamistiku kohta, et kuhu me läheme, kuidas see kõik saab toimima. me saame võib-olla välja töötada parlamendi seisukoha, aga tegelikult on siis teema juba läbi, sellepärast et mis mõtted sellel kõigel on, kui öö, nõukogus see asi läbi ei lähe, kui liikmesriigid on teisel seisukohal, millised võimalused on meil olukorda survestada ja komisjoni ettepanekus on punktid, mis minu meelest pole loogilised. alustatakse konkurentsivõimest, suundumustest maailmaturule põllumajandustoodetega, siis tuuakse välja mitmesuguseid teisi aspekte, mis meie arvates kujutavad endast valesid prioriteete esimene sambas näeb ette rahalisi toetusi põllumajandustootjatele. Saksamaal öö, ollakse aga seisukoha, et niisugune lähenemine ei ole eesmärgipärane, sihipärane, kes tegelikult saab siis selle raha, kas see, kellele kuulub maa või see, kes sellel tegelikult toodab. nüüd öö, natsionaliseerimisest. siin ei ole asi sugugi paindlik, eeskätt kui me silmas peame keskkonna aspekte. ei ole ometi võimalik, et liikmesriigid hakkavad äh, valima neid asju, mis neile sobivad, äh, soodsad ja kasulikud ja samas äh, jäetakse kõrvale keskkonnaaspektid ja rõhutakse ainult konkurentsivõimele. ja see tegelikult kujuneb siis sellest vabatahtlik meede, mis reaalselt ei toimi. meil on tõeliselt tarvis tegutseda. me oleme kaotanud palju aega. me peame tõesti olema väga sihipärased Äh, jälgimaks seda, mida liikmesriigid tõepoolest ette võtma hakkavad. olin viimastel kolmepoolsetel läbirääkimistel juures, kui otsus langetati ja terve rida liikmesriiki olid algusest peale äh, valmis kogu asja blokeerima. aga ausalt öeldes tegutsedes sihipäraselt ja mitte nii, nagu komisjon seda ettepanek ette paneb, on siiski võimalik eh, edasi minna ja jalad maas hoida. seni, kuni põllumajandustootja ei ole noorele põlvkonnale atraktiivne, kuivõrd töötingimused on väga keerulised põllumajanduses ja muud kaasuvad asjaolud siis aitavad ka nendele makstavad toetused Äh, väga vähe või üldse mitte. ja minu meelest on siin tegemist põhimõttelise küsimusega, me peame esitama endale küsimuse sellest, et kui me tahame osaleda üleilmses konkurentsis, siis me peame äh, välja töötama tõelised meetmed, mis toetavad Euroopa Liidu põllumajandust ja ühtset põllumajanduspoliitikat. meil on vaja ka Euroopa põllumajandustootjatele eh, kvaliteetset väliskaitset, eh, arvestades seejuures keskkonnaaspekte ja muud sarnast. ja kui me vaatame komisjoni tehtud ettepanekut, siis see on tulvil vastuolusid. seetõttu olen öö, eh, komisjoni ettepaneku suhtes kriitiline see on laialivalguv ettepanek, vastuoluline ettepanek ja tegelikult on see suunatud lihtsalt sellele, et liikmesriigid äh, äh, sihivad saadavaid toetusi ja rahalisi vahendeid ega hakka arvestama kõikide kaasuvate asjaoludega daamid ja härrad, need on seadusandlikud ettepanekud, võtame või jätame. siin ei ole arutelu kohta. niisiis, need on seadusandlikud ettepanekud, mida võib muuta, mida võib täiendada. ma arvan, et kui me räägime komisjoni teatisest, siis äh, me ei ole praegu täpselt selles arutelupunktis. me oleme tegelikult juba palju kaugemale liikunud kui me räägime noortest tootjatest, siis eesmärk on suurendada nende sissetulekut, võimalik, et see sissetulek ei ole veel piisavalt heal tasemel, aga selge on see, et põlluma-, noorte põllumajandustootjate olukorda võiks parandada. mis puudutab keskkonnaküsimusi, Soome, Malta, Kreeka seisavad silmitsi probleemidega, mida kõiki saab lahendada erineval moel kõik need strateegilised kavad tuleb kinnitada komisjoni poolt, neid analüüsib Euroopa Komisjon, peame vaatama, kas nad vajavad neid lisavõimalusi konkurentsi tõhustamiseks. Euroopa on väga eripalgeline kliima mõttes, suuruse mõttes, rahvastiku mõttes, härra Flanagan, palun. aitäh ma olen juba rohkem kui neli aastat siin komisjonis osalenud, olen vist ainult ühelt koosolekult kõrvale jäänud selle aja jooksul ja ma pean tunnistama, et äh, ma olen olnud positiivselt üllatunud, meeldivalt üllatunud väga palju ka sellest, mida ma siin olen kuulnud. väga paljud Rahvaparteist räägivad õiglastest äh, toetustest, mõned ütlevad, et me ei saa inimesi hukka mõista selle pärast, mida nad tegid kakskümmend või kolmkümmend aastat tagasi, mõned räägivad sellest, kuidas me peame austama seda või võtma arvesse seda, et inimesed tegutsevad väga keerulistes piirkondades ja oludes, kusagil mägedes. seda kõike olen ma siin aastate jooksul kuulnud. ma olen kuulnud saadik Dorfmanni seisukohta ja olen suuresti nõus sellega, mida härra Dorfmann on öelnud ja mis puudutab põllumajanduse tulevikku, siis ka siin osas võin nõustuda paljuski sellega, mis on kõlanud. ja see annab mulle lootust. aga ma pean tunnistama, et mu süda vajus saapasäärde, kui ma kuulsin komisjoni ettepanekuid minu meelest on meie huvides, kui ma kuulan, ma kuulsin raamatukogust saadik Nicholson ja mainis seda võlukepikest, mis äh, tekitab äh, suured rahalised võimalused, siis äh, mulle tundub, et seda ei saa kunagi olema aga mõningate põllumajandustootjate jaoks on see võlukepike olemas, nad saavad toetust seitsesada eurot hektari kohta, samal ajal kui teised ei saa mitte kui midagi nii et selline võluvahend on praegu tõesti olemas, aga ma arvan, et me peaksime selle kõrvaldama ja peame lihtsalt kõik ümber jaotama ma pean tunnistama, et see, mida siin välja pakutakse, muudab selle õiglase lähenemise võimatuks. põhjenduspunkt kakskümmend kuus ütleb, et liikmesriigid peavad liikuma konvergentsi suunas. see on suurepärane, see, et seal kirjas on, aga kuidas seda kõike ikkagi saavutada me võtame nüüd varasemaid makseid arvesse ka uues maksete voorus, ütleme niimoodi, et tootja saab seitsesada eurot äh, hektari kohta toetust, kas siis selleks, et seda senist toetust säilitada, hakkab ta nii-öelda fantoomtööd äh, justkui tegema? selle ettepaneku see element on absoluutselt äh, ebaõiglane ja tuleks tagasi lükata siin komisjonis olen ma kuulnud seda, mis ei lähe sellega üldse kokku kui me soovime, et mägistes piirkondades põllumajandustootjad suudaksid ellu jääda, siis tuleb seda raha osaliselt ümber paigutada. aga kui me jääme praeguse ettepaneku juurde, siis meil ei saagi olema rahalisi vahendeid, mida ümber suunata ma kuulun ka eelarve kontrolli komisjoni ja juba ootan arutelusid sellel teemal. eelarve kontrolli komisjonis pidevalt puudutatakse küsimust, kuidas õigustada senise süsteemiga jätkamist, kus mõned inimesed saavad tohutuid toetusi ja teised ei saa justkui midagi ja eelarve kontrolli komisjonis pidevalt kõlab see, et kärbime ÜPP toetusi just sellepärast, et need ei ole põhjendatud, kõik maksumaksjad peavad panustama sellesse, need on ebaõiglased ja noh, me ei taha, et kõik need, nad ei taha roheliste poole pöörduda selle teemaga. ja mina mõnikord ütlen ka, et olgu, olgu, et järgmine ÜPP saab olema teistsugune, et me ei astu samasse ämbrisse uuesti, aga uskuge või mitte, astu-, astutakse uuesti samasse ämbrisse, me näeme seda praegu siin, me oleme täpselt sama teed minemas. me tahame, et raha jääb ikka sinna, kuhu seda on seni jaotatud. ja siis me räägime Brexitist ja mida ette võtta nende inimestega, keda Brexit mõjutab. Need inimesed, kes kaotavad äh, selle süsteemi osas kõige rohkem, on need just, kes elavad äärepoolsetes piirkondades ma tean, et ähm, mingi üksus meie riigis saab kolmkümmend üks miljonit eurot täiendavat toetust sel aastal. Ähm, üks äh, Maio, ähm, meie endise peaministri piirkond, saab kakskümmend üheksa miljonit lisatoetust. see on lisatoetus, mis tuleb kusagilt mujalt ja kellegi teise arvelt. see võib tulla praeguste toetuste arvelt, kui me jätkame samas vaimus, sest et siis meil lihtsalt ei ole võimalik midagi ümber jaotada. aga me peame seda muutma sest vastasel juhul me ei pea ju oma sõna. ja Jim, ma korraks veel äh, viitan sellele, mida sina juba ütlesid, sa rääkisid põllumajandussektorist vabandage väga, aga mina ei ole siin selleks, et kaitsta põllumajandussektorit kui niisugust, sest põllumajandussektor minu riigis hõlmab mõningaid organisatsioone, kes maksavad oma makse pigem Luksemburgis, mitte Iirimaa maapiirkondades mina olen siin, seisan põllumajandustootjate nimel, väikeste tootjate nimel, et raha jääks sinna kohalikku piirkonda alles ja et kõik maapiirkondades saaksid kasu sellest süsteemist. antud ettepanek sellesse ei panusta ja kui meie siin komisjonis jääme selle juurde, et me soovime aetada inimesi mägipiirkondadest, noori ettevõtjaid, siis me peame selle ettepaneku vastu astuma, lükkama, saatma selle Euroopa Komisjoni tagasi täiesti muudetud kujul. ja ootan koostööd teiega ja kui me ei suuda siin võita, siis jääme igavesti kaotajateks. jah, kallid kolleegid, me ei vähendanud, lühendanud variraportööri kõneaega aga kuulge, ma tahaks siiski teile meenutada, et meil ei ole siin üleliia palju aega. Äh, siin me oleme jõudnud juba poliitilisele tasandile, me ei räägi enam põllumajandusest kui sellisest. E aitäh, alustaksin sellest äh, kuivõrd oluline on ÜPP õiguslik terviklikkus. ja äh, kui komisjon näiteks hindas Poseidon projekti, rõhutas ka, kui oluline, kui oluline see on, me peame vaatama artiklit üks, kolm, viis, sest äh, äh, kui side strateegiliste kavade ja abi vahel ei ole päris selge, siis äh, tekib meil mure strateegiliste kavade vastuvõtmise osas ja selles osas, mida nad tähendavad meie ajakava silmas pidades. küsimus on, kas komisjon äh, saakski üle kinnitada, et strateegiliste kavade äh, vastuvõtmine toimub teenistuste vaheliselt ja kas endiselt kavatsetakse sisse tuua uusi tingim-, uut tingimuslikkust väikse põllumajanduse osas, me räägime siin väga suurest hulgast äh, talunikest, äh, hoolimata sellest, et nende poolt äh, haritav maa hulk ei ole võib-olla nii suur, sest et viljade rotatsioon, kui te näiteks kasvatate viinamarju või oliivipuid, siis see lihtsalt ei ole äh, teostatav ja me peame seda küsimust veel kord uurima ja vaatama selle küsimuse maaelu arengu aspekte ja metsanduse puhul me peame tagama, et see sobitub ka äh, keskkonna äh, küsimustega. aitäh. aitäh, härra juhataja, ütleb proua Aguilera tahaksin peatuda siiski veel mõnel küsimusel, ehkki siin on juba täna palju räägitud. me peaksime võitlema selle eest, et ÜPP vallas kärpeid ei tehtaks, sellest peab kujunema meie prioriteet. kui põllumajandusele eraldatavaid toetusi vähendatakse, siis ei saa see kaasa tuua positiivseid arenguid. kogu olukord äh, on minu jaoks väga murettekitav. loomulikult on tarvis äh, koostada asjaomaseid strateegilisi kavasid. Äh, selleks, et olukorraga toime tulla ja see tähendab veel nii mõnegi konflikti arusaamatuse lahendamist, ajakava selleks on aga väga üürike me peame selgelt väljendama oma arvamust ja ma loodan väga, et antud ajakava kohaselt, ajakava raames on see võimalik. aitäh, äh, härra esimees, aitäh ka raporti koostajale. Äh, minu äh, sõnumi raportöörile ja ka komisjonile tooksin välja kolmes punktis. esiteks on äärmiselt oluline, et liikmesriikidel äh, on äh, anda võimalik ka, ka vabatahtlikke toetusi ja äh, seda ka tulevikus, niimoodi tagatakse siseturgude toimimine ja tasakaalustatud äh, tegevus Euroopa Liidu sees ja põllumajandustoodangu puhul. teiseks, komisjoni ettepanekut tugevde laest, see ei ole vastuvõetav, sest et see tekitab suure administratiivkoormuse ja äh, mõjutab äh, vähemalt väga suurt, äh, suuresti arenguid. kuuekümne tuhande äh, eurone piimafarm Soomes on näiteks ühe abielupaari tegevus ja see ei toeta seetõttu arengut. toetuse edasiviimine suurtelt taludelt väikestele keskmistele, et see toetaks kõige paremini niimoodi, et kõik liikmesriigid saaksid ise otsustada ja need piirid paika panna ja kolmandaks äh, Äh, põllumajandusele seatavad äh, eeldused ja rahastus, see peab olema ka tasakaalus komisjoni pandud, äh, ette pandud ettepanekus rahat-, rahastamine väheneb, kohustused kasvavad ja see ei ole meie jaoks vastuvõetav. Sì, eh, grazie Presidente. Ma eh, sulla carta e secondo la Commissione una... aitäh, härra juhataja. komisjon ütleb, et me peaksime olema paindlikumad ja solidaarsem seda enam, et arvestada konkreetseid olukordi kohtadel. aga kui me räägime põl-, sellest, siis see tähendab see põl-, ühtse põllumajanduspoliitika renatsionaliseerimist. me peame seda vältima. me peame vältima seda, et liikmesriigid e-, ebaharmooniliselt, organiseerimatult Eh, jät-, heidavad kõrvale eh, kliima soojenemise keskkonna ja käituvad selles osas hoolimatult. on väga palju reegleid, mida viiakse, viidakse ellu väga erineval tasandil ja erineval määral. mitte mingil juhul ei tohi jõuda aga põllumajand-, ÜPP ratsionalisee-, renatsionaliseerimiseni maal, eh, see ohustaks erinevaid toetusprogramme Euroopa Liidus ja loomulikult peab liikmesriikidele pakkuma võimaluse tegutseda ja arvestama konkreetseid olusid koha peal, kuid see puudutab ka tõhusust. kuidas on võimalik põllumajanduspoliitika, põllumajanduse tootjate tõhusust kõige paremini hinnata millised on need indikaatorid? jah, e-, erinevad e, põllumajandusfondid e, toetavad põllumajandustootjaid, aga kas asi on tõesti sidus, seda tuleks kontrollida. nii ja teile üks minut, ütleb härra juhataja. härra Jaar, palun kellele komisjoni tekst ei meeldi, see võib teha asjaomaseid muudatusi, tänan raportööre. Nad püüavad elu eest ajakavasse püsima jääda. põllumajanduspoliitika on ju äh, poliitika, mis puudutab konkreetseid inimesi. kõigepealt ma tahaksin teada, palju meil tegelikult raha kasutada on tahaksin teada, kui palju liikmesriigid eraldavad meile järgmisel seitsmel aastal põllumajanduspoliitika elluviimiseks kui meil puudub äh, finantsperspektiiv, kui me ei tea, millisest rahalistest vahenditest me räägime, siis me ei saa kõiki neid äh, asju lahendada. kui meil aga need andmed on, siis ma olen valmis väga intensiivselt töötama äh, ÜPP jätkumise nimel. seda enam, et põllumajanduspoliitika on avaliku huvi keskne teema. ma ma leian, et tahaksin teada raportöörilt, kuidas ta riiklikud strateegilised kavad viib kokku ja ühildab ka regionaalsete arengukavadega. me ei saa aga tegelikult kedagi karistada ja üheltki põllumajandustootjalt nõnda öelda karistusena raha ära võtta. ma tänan olen täiesti nõus eelkõnelejaga, mis puudutab järgmist finantsperspektiivi. nõudsin seda ka äh, läbi Austria eesistumise nõukogult. meil vajame tõepoolest neid eraldavate rahaliste vahendite piirmäära. me ütleme ei renatsionaliseerimisele ja keskkonnapoliitikale ja äh, rohestamisele ja meil on vaja parandada oma tegevust ja jõuda järele muuhulgas näiteks Hispaaniale, kuid ma loodan, et parlamendi seisukoht öö, äh, aitab ka selgemalt välja tuua komisjoni seisukohad. Äh, me peaksime äh, rajanema oma analüüsides SWOT analüüsidel selleks, et teise samba raames äh, saada aru äh, rahaliste vahendite kulutamise põhimõtetest ja äh, jõudma komisjoniga kokkuleppele esimese samba kulutuste osas. Euh, évidemment, ne va pas euh, arranger la situation des agriculteurs, elle va même au contraire empirer mulle tundub, et äh, ÜPP reform ei ole teinud asju põllumeestele lihtsamaks, vaid hoopis keerulisemaks ja asjad lähevad aina hullemaks. Äh, aastast kaks tuhat viisteist ehk siis üle kolme aasta juba on sada tuhat äh, talumajapidamist oma tegevuse lõpetanud, rohkem kui veerand Prantsuse põllumeestest on seetõttu töö lõpetanud ja nende reformidega on rohkem kui tõenäoline, et üha rohkem talunikke teab üha vähem oma tuleviku kohta, nii et me peaksime vaatama, kuidas selle asja paremaks teha. räägime siin lähimusest, selle kohta ei ole siin midagi teha, mis puudutab iga-aastaseid strateegiakavasid, järelevalvemehhanisme, komisjon siin lihtsalt hiilib oma vastutusest kõrvale, sundides liikmesriike seda tegema, jättes endale õiguse läbi viia auditeid ja nad on võtnud ära ka ÜPP peamise eesmärgi ehk talunikele oma töö eest õigest hinda maksta. Äh, sammaste vaheline raha liigutamine, äh, aga näiteks Regionaalarengu Fondi rahade vaba kasutus, äh, keskkonda silmas pidamine ja nii edasi. teine oluline küsimus on see, on isikuandmete kaitse. nagu te teate, siis täiskogu tekst väljendab muret selle üle, millised garantiid on selleks, et tagada, et uus ÜPP süsteem ei muutuks järjekordseks bürokraatlikuks piiranguks, mis Äh, meie talunike igapäevast elu piirab. aitäh, härra esimees, ma olen paljude kolleegidega ühel nõul, usun, et äh, riigi roll peaks olema täpselt ära määratud. toon siin kaks näidet, sest et äh, siin on mitmeid vääriti kujunenud süsteemi. kaks näidet, mis puudutavad biopõllumajandust. Bulgaarias äh, kulutati biopõllumajanduse raha täielikult ära teisel aastal. teine näide, mida tahaksin äh, teile tuua, on äh, tootmine, me oleme siin näinud kahekümne ühe tuhande protsendist kasvu. mõelge nüüd selle peale, mis juhtub, kui me sellist lähenemist jätkame tervitan seda et, et seitsekümmend protsenti on suurenenud mesindusprogrammide ähm, rahastus, aga esimese samba kaudu leian ma, et meil on vaja rohkem raha äh, tolmendamise jaoks. ja mis puudutab maaelu arenguprogrammi, siis äh, on siin tõsine risk, et äh, mitmed meetmed jäävad tahaplaanile kohalike rahastamispiirangute tõttu Sí, disculpa, pero estaban todavía traduciendo. Eh, gracias. jah. suur aitäh sinu panuse eest sellesse dokumenti. olen täiesti sellele vastu, et me asju teravaks ajaksime, me peame selle asja lahendama, asi on selleks liiga tähtis me peame tegema jõupingutusi, muuhulgas muudatusettepanekute õigeaegse esitamise osas. see, mida me saavutada tahame, on ju see, et äh, kliimamuudatuste ja kliima soojenemise tingimustes on meil tarvis saavutada need sihteesmärgid, mille oleme püstitatud endale ÜPP raames me ei saa aga siinkohal üle pingutada, sest vastasel korral ei jää ellu VKE-d. riiklikud strateegiakavad, kui nad koostatakse, siis see peab aitama vältida ebaausat konkurentsi oluline on ka selles kõiges naiste küsimus. see on vältimatult vajalik, et naisi lihtsalt kõrvale ei heidetaks, seda enam, et sageli on tegemist pereettevõtetega. ja meil on tarvis ka eh, naistele toetusi. aitäh tahaksin veel kord alustada tingimuslikkusest. siin on väga palju vabatahtlikke võimalusi kirjas, aga siin ei ole mingeid rangeid eeskirju, mitu protsenti rahasid äh, tuleb äh, äh, panustada kliimamuutustesse, kliima soojenemisega võitlemisse. põllumehed aga ei tea, kuidas see kõik hakkab toimima, kui selgeid juhiseid ei ole kui me räägime äh, äh, palgakulutustest, siis olen Mariaga täiesti nõus, et me peame täpselt vaatama, kuidas nende väljamaksetega on, millised on need holdingu tingimused äh, ja kuidas see ühildub sotsiaalkindlustussüsteemidega. kui me räägime turukriisides, siis ausalt öeldes selles komisjoni dokumendis ei ole midagi vettpidavat selle kohta, kuidas turukriiside tingimustes toimuda, toimida. siin on alati võimalus, et selline ületootmise kriis näiteks tekib isegi siis, kui peetakse kinni kõikidest reeglitest. Enviga koostöös me jõudsime ju seisukohale, et keskkonnakaitse tingimusi tuleb täita kogu Euroopa äh, Liidu territooriumil. Äh. aitäh, härra esimees, teen väga lühidalt. esiteks, mis puudutab äh, ajakava, siis ma arvan, et me peaksime selle raporti arutamise lõpetama meie ametiaja lõpuks, sest et ma arvan, et me peaksime andma oma talunikele vastuseid teiseks, mis puudutab äh, toetuste lagesid, siis Rumeenias, kui me vaatame hetkeprojektsioone, siis rohkem kui kaks miljonit hektarit maad äh, ei saa enam otsemakseid. nii et me ei saa olla nõus äh, sellise lae seadmisega, pigem me peaksime arutama järk-järgulist vähendamist, mis puudutab otsemakseid. kolleegid siin rääkisid turu moonutamisest isegi praegu on meil ju moonutatud turg, sest et äh, meil on erinevad otsemaksed äh, riigid, riigid, liikmesriigiti. härra esimees, ma arvan, et see on äärmiselt oluline, eriti just uuematele liikmesriikidele, kes äh, saavad oluliselt vähem kui Euroopa keskmisi makseid. me tahaksime lihtsalt võrdset kohtlemist, võrdset kohtlemist, sest et me kõik võistleme samal Euroopa turul. Pour conduire une politique, il faut avoir des objectifs et un budget. aitäh, kui te tahate mingit äh, poliitikat ajada, siis on vaja eesmärke ja eelarvet. mis puudutab meie eesmärke, siis olime paar nädalat tagasi Brasiilias ja kuulasime tükk aega äh, Brasiilia ministrit, kes rääkis meile õppetundidest äh, selle kohta, milline peaks olema suure riigi poliitika, siin ei ole meil mitte midagi selget. komisjoni poolt paika pandud eesmärgid ei ole vastavuses alusleppega ja meil ei ole mingisugust eelarvevisiooni. loomulikult me võime üritada kõike seda kokku seada, aga ma ei näe, eh, kuidas see võimalik oleks ilma osapooli ära kuulamata ajal, kui eh, välja on pakutud strateegiline ülevaatamine, kui meil selle jaoks piisavalt aega ei ole, siis ma ei saa aru, kuidas meil on võimalik äh, saavutada ühtne tekst. sinna teksti on väga palju erinevaid asju kokku toodud, majanduslikud eesmärgid, strateegilised eesmärgid. Äh, ma ei äh, näe seda, kuidas on WTO endised liikmed seotud teksti sisuga ÜPP põhineb kahel asjal, esiteks õiglane sissetulek äh, talunikele ja teiseks, et tarbijad saaksid äh, osta häid tooteid madala hinnaga ja need eesmärgid peavad ka säilima. kõik äh, muu peab olema sellega proportsioonis, aga ei tohiks olla peamiseks eesmärgiks. aitäh härra esimees, aitäh ka raportöörile, loodetavasti saadab teda edu eh, kõigi talunike huvides. talunikud ise teavad praegu väga hästi, millist toetust neil täpselt vaja on selleks, et nende edu suureneks, nii et me peaksime nendega konsulteerima kogu reformiprotsessi käigus. liikmesriikidel on võimalus teha koostööd eh, talunikega selleks, et eh, määratleda, mida peaks tegema riiklikul tasandil, eesmärgiks peaks olema ühtne, ühtse põllumajanduspoliitika rakendamine nii, et see jääks ka ühtseks. küsimus on selles, kuidas me leiame meetmed selleks, et saavutada tulemusi ja kas Euroopa Komisjon kirjutab ette selliseid meetmeid, mis on kohustuslikud ja siis liikmesriigid peavad valima nende meetmete vahel või siis kas meil on kaheksa defineeritud tegevusvaldkonda ja siis me saame siin leida omaenda meetmed, kas selline lähenemine on kõige parem või kas meil lõppkokkuvõttes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 Let's have time, time, time. This one isn't working either, Chairman. There's a real conspiracy against our kõnelejal puudub mikrofon oh,. It is working now. nüüd mikrofon töötab. kuulates raportööri, kes kohe alguses rääkis väga keerulistest äh, piirkondadest ja tema tuleb Hispaaniast, siis äh, mina järgmisel kuul lähen Hispaaniasse, minu poeg on surfiõpetaja Hispaania põhjarannikul ja ma lähen teda Äh, temaga kohtuma, minu abikaasa loodetavasti tuleb ka kaasa, tema õppis Hispaanias ja räägib vabalt äh, hispaania keelt, tahaksin külastada mõnesid äh, põllumajandusasutusi Hispaania kõrgaladel, olen selles tööstuses olnud terve oma elu väga huvitatud sellest ja kui te tahaksite minuga koostööd teha, siis Äh, ma olen sellest väga huvitatud, ma ei kanna ülikonda ilmselt lühikesi pükse, aga tahaksin kindlasti kohtuda mõne Hispaania kõrgala põllumajandusettevõttega. aitäh selle väga tähendusrikka sõnavõtu eest. härra Andrew, palun väga sageli on nii harva tehtud ettepanek, millele jäetakse nii vähe aega, see on tegelikult niisugune dokument, mille eh, läbivaatamine, arutamine võtab aega, see on aeganõudev ja vajab eh, asjaomast eelarvet. ma leian, et me peaksime siiski ootama, kuni meil on olemas äh, täpsemad reeglid, et olemasolevaid probleeme lahendada ja kui me seda ei tee, siis me astume esimesi samme ühtsele põllumajanduspoliitikale kriipsu peale tõmbamisele. põllumajandustootjate sissetulek sellest ei räägi keegi midagi. Eh, põllumajandustoodete hindadest jällegi mitte ridagi. see viib renatsionaliseerimiseni. ma leian, et me võiksime asju sedavõrd lihtsustada, kõik ühte eh, patta panna, eh, läbi viia eba, läbipaistmatut ümberjaotamist ma arvan, et meil saab olema tööd hommikust õhtuni, et selle komisjoni ettepanekuga, äh, ettepanekut parandada. härra, härra Andrew ütleb, härra esimees. see on väga sõnaselgelt äh, väljendunud poliitiline avaldus, me hindame teie äh, Eh, muret Euroopa Liidu eelarve pärast. ja nüüd tehakse kaks märkust järgmise kõneleja poolt. meil on senisest enam vaja pöörata tähelepanu keskkonnale ja keskkonna teenindamisele. praeguse seisuga me ei saa mitte mingil juhul rahul olla. me ei saa Äh, vaadata põllumajandustootjale, kes kõik need küsimused lahendab, põllumajandustootja ei saa äh, to-, toota kahjumiga ja komisjon ilustab äh, tegelikku olukorda, mis on väga poliitiline tegelikult ja nüüd härra Dorfmann. me jõuame tegelikult selle aruteluni, milles peaks seisma ÜPP tulevikus ja kui silmas pidada viimastel kuudel tehtud tööd, eh, siis ja seda eh, ka sellest vaatevinklist, kui olin ise raportöör, siis me peame eh, tegelikult omavahel seotud maksete teema juurde tagasi tulema, me oleme seda teemat selles komisjonis seda küsimust juba põhjalikult arutanud ja kui silmas pidada seda, et aeg on napp, siis peaksime äh, tulema tagasi välja töötatud seisukohtade juurde. komisjoni ettepanek teeb mind murelikuks. Äh, tegelikult äh, need, kelle põllumajandustootjatena on keeruline, need võivad sattuda uue poliitika hammasrataste vahele ja kui me räägime selle ettepaneku sisust, aga äh, ühelt poolt ja mitmeaastase finantsraamistiku ettepaneku, siis me peaksime mõlemat dokumenti vaatama paralleelselt ja selgitama välja nende otsesed sidemed. Äh, aitäh raportöörile ja variraportööridele, tõdesin, et äh, fraktsiooni üleselt ollakse ühel meelel selles, kuidas hinnata komisjoni tehtud ettepanekut. komisjoni ettepanek ei sisalda tuleviku jaoks positiivseid aspekte. ja okei okay,, komisjoni senine bürokraatia lihtsalt kantakse üle liikmesriikide teostavale, teostatavale bürokraatiale. ja seetõttu on komisjoni ettepanek tegelikult dokument, mis jätab äh, igasugusest kaasotsustusõigusest ilma Euroopa Parlamendi ja no tore, äh, nüüd koostatakse ÜPP riiklikke arengukavasid, strateegilisi arengukavasid, ot- ja tore, kakskümmend kaheksa sellist strateegilist arengukava, aga kuhu jäävad siis Euroopa Parlamendi strateegiline arengukava ÜPP tuleviku osas? aitäh. vaat tõeline mõnu oleks saabunud siis, ütleb härra esimees, kui me oleksime rääkinud regionaalsetest strateegilistest arengukavadest. esiteks tahaksin ma teid tänada selle eest, et andsite komisjonile võimaluse osaleda siin arvamuste vahetuses me väga saame aru raportööri, variraportööride ja komisjoni liikmete seisukohtadest. kinnitan üle, et me intensiivistame oma tehnilist tööd teiega ja oleme korraldanud tehnilisel tasandil ka juba tulevasi kohtumisi. ajastuse mõttes ma väga äh, hindan esimehe soovitust tööd alustada ja ka tema soovitust teile ka, et äh, oleks muudatusettepanekuid vähem. ajastuse mõttes komisjon tahaks väga kiiresti edasi liikuda selle ettepanekuga, sest et me tahaksime tagada meie talunikele ette ennustatavuse, me ei taha, et tekiks segadus selle ja järgmise perioodi vahel ja seetõttu on äärmiselt oluline, et me liiguksime edasi juba selle parlamendi ametiajal nii palju kui võimalik ja oleme valmis teiega siin koostööd tegema. ja ajastuse mõttes me samas ei toeta ka kiirust äh, kvaliteedi arvelt, nii et meil on vaja nii kiirust kui kvaliteeti. üritan nüüd grupeerida äh, väga suure hulga küsimusi. kõigepealt eelarve aspektid. me saame aru, et äärmiselt äh, oluline on, et oleks hea eelarve, hea ja ambitsioonika ÜPP jaoks ja komisjoni eesmärgiks oli äh, piirata kahjusid väga keerulises eelarve kontekstis, nii et ähm, tegime ettepaneku, et arvasime, et äh, see ettepanek, mis tehti MFF-i jaoks, sest et see on MFF-i küsimus, äh, see ja siis see on liikmesriikide ja parlamendi kätes kokku leppida heas eelarves ehk siis viieprotsendine üleüldine kärbe. seda peetakse nii-öelda vastuvõetavaks ja kolm koma üheksa Äh, vähendamist kõige olulisemas ÜPP osas, otsemaksed ja mõned teised maksed selles esimeses sambas ja viisteist koma kolm protsenti äh, kärbet äh, Regionaalarengu fondist. see on küll jah oluline, aga see on, siin on ka omarahastus, kaasrahastamise e, aspekt, mis ÜPP-d täiendab ja sarnane kärbe on ette nähtud ka POSEI jaoks, seda me teame. eeldame, et kaasseadusandja äh, arutab seda küsimust ja vaatab siis, kas on vaja mingit äh, erikohtlemist ja kas siis on võimalik see eelarve kuidagi taastada. Äh, ÜPP jaoks on see kava lihtne. esimest korda oleme me pannud kõik ÜPP punktid kokku strateegilisse lähenemisse. meil toimub strateegiline hindamine ja siis liikmesriigid saavad kokku panna kõik eh, sam-, elemendid, esimese samba maa, turuelemendid ja maaelu areng ja kõik see niimoodi ühtselt. Äh, ÜPP, äh, uus äh, edastamismudel, need elemendid, mis on sinna pandud, see on kõik oluliselt vähem kui maaelu arenguprogrammid tänapäeval, lihtsalt kvantitatiivselt Ehm, meil on sada kaheksateist maaelu arenguprogrammi, kakskümmend kuus riiklikku teavitust eh, esimese samba kohta ja need siis korduvad eh, aastate jooksul ja viiskümmend kuus eh, strateegilist elementi ühtse turukorralduse jaoks, nii et puhtalt kvantitatiivselt saab meil olema nüüd ainult kakskümmend seitse kava ja see teeb asjad oluliselt lihtsamaks. lähimus versus ühtne poliitika komisjon leiab, et need elemendid, mille me oleme pannud ettepanekusse, garanteerivad selle ÜPP ühtsuse elemendi tagamise, meil on ühtsed eesmärgid, sarnane sekkumine, meil on definitsioonid, suurendatud tingimuslikkus, mis on fikseeritud ÜPP kavas ja komisjon kiidab selle kava heaks, aga siis päris paljud elemendid on sellised, mis võivad äh, vähendada seda keerukust ja see jäetakse liikmesriikide otsustada. kui ma räägin siin kõrgematest kliima- ja keskkonnaeesmärkidest, siis äh, komisjoni uus ettepanek, mis on oluliselt lihtsam kui varasem, see põhineb äh, esimeses sambas suurendatud tingimuslikkusel, mis grupeerib kokku ristvastavuse ja rohestamise elemendid ja siis meil on ka võimalus äh, lubada liikmesriikidel ja talunikel äh, sekkuda vabatahtlikumalt ja seda tunnistavad ka audiitorid, kontrollikoda, hindajad, et, äh, et poliitika vabatahtlikud elemendid äh, saavutavad kõrgema ambitsiooni, nii et seetõttu oleme, oleme sisse viinud võimaluse kasutada rohkem vabatahtlikke elemente, samas suurendades ka suurendatud tingimuslikkust äh, ja selle alus, äh, kus, mille pealt siis liikmesriigid saavad suuremat ambitsiooni taodelda. ja see küsimus, et kas me suudame siin vältida topeltrahastamist, jah, sest et äh, tasandid on erinevad, need algavad üksteise järel, nii et aluseks on suurendatud tingimuslikkus, ökokavad kasutavad seda ja teised keskkonna kliimameetmed lähevad siis selle ökotingimuse peale veel, nii et me ei näe, et tekiks mingi topeltrahastamise oht. ja ka, mis puudutab äh, keskkonna ja kliimatingimusi, siis on meil siin äh, ringfencing'u elemendid, äh, maaelu arengu fondist peaks kolmkümmend protsenti minema kliima ja, ja keskkonnale ja meil on üleüldine ÜPP eesmärk et, et nelikümmend protsenti peaks panustama kliimasse ja keskkonda päris palju arendati, arutati äh, maksete ümberjaotamist ja lagesid ja üks elemente, mida mainis ka juba teatis, aga ka see ettepanek oli toetuse õiglane jaotamine. ÜPP-d kritiseeritakse tihti äh, selle kaheksakümmend, kakskümmend protsenti jaotuse pärast ja seetõttu on komisjon nüüd välja pakkunud äh, ümberjaotamise süsteemi teatud tasandist kõrgemal ja lagi oleks sada tuhat eurot ja äh, selle ümberjaotamise lae tulemusi kasutatakse ÜPP kava sees liikmesriikide poolt. esiteks selleks, et toetada väikseid ja keskmise suurusega talusid, noortalunikke ja ka, et toetada kõrgemaid keskkonna kliimaambitsioone, et see raha saaks minna teise sambasse, kus oleks võimalik seda kasutada äh, sajaprotsendise Euroopa Liidu kaasrahastamisega, et saavutada kõrgemaid ambitsioone kliima ja keskkonna valdkonnas. Äh, siin räägiti ka äh, sammaste vahel liigutamisest, et kas see tagab endiselt äh, õiglase kohtlemise ja konkurentsi mittemoonutamise ja ma arvan, et see paindlikkus sammaste vahel on midagi sellist, mida hetkel kasutatakse, tulevikuks on see ka välja pakutud ja see on välja pakutud äh, niimoodi, et see toetaks kõigepealt äh, poliitika elemente parema sihtmärgiga, struktuurielemente, noortalunike toetamist, äh, kõrgema keskkonda ambitsiooni toetamist ja hetkeperioodi kogemus näitab seda, et positiivne tasakaal alati toetab teist sammast, äh, mis saavutab lisaväärtust teatud äh, maamajanduse äh, valdkondades. ja loodetavasti saab seda tulevikus samamoodi liikmesriikide poolt kasutada. lihtsustamine ja gold platingu vältimine. kogu ettepanek põhineb uutel vastutuste jaotamisel komisjoni ja liikmesriikide vahel ehk siis liikmesriikidel on palju rohkem äh, võimalust äh, vähendada seda kuldamist, äh, ära parandada need elemendid, mis selle, seda tekitavad, lihtsustada asju talunike jaoks ja lisaks me tahaksime kontrolli mõttes üha rohkem kasutada uusi tehnoloogiaid satelliitmonitooringut, äh, et saab äh, taotlus esitada internetis äh, ja sellega vähendada paberimajandust ja bürokraatiat. definitsioonid siin oli definitsioon sõnal genuine farmer, tõeline talunik, me oleme üritanud need definitsioonid panna määrustesse ja meil ei õnnestunud kunagi saada sellist definitsiooni, mis kohalduks igal pool Euroopas. seetõttu peame, tuleme tagasi Omnibussis äh, ja muudame selle asja liikmesriikidele vabatahtlikuks ja me tahaksime jällegi välja pakkuda raamdefinitsiooni, sest me tahame siiski eesmärgiks seada tõelised talunikud, aga see definitsioon peaks olema liikmesriikide kätes otsustada, et milline on tõeline talunik erinevates kontekstides, erinevates liikmesriikides ja Euroopa regioonides turukriis, ma arvan, et äh, Ruudi hiljem pigem käsitleb seda, aga siin ÜPP kavas me oleme jätnud liikmesriikidele võimaluse äh, edendada riskihaldusvahendeid, me oleme siin isegi kohustusliku elemendi sisse toonud. liikmesriigid peavad riskihaldustöövahendeid paika panema ja olema valmis katma erinevaid riske erinevatest äh, kohtadest, kaasa arvatud turult. ajaloolised süsteemid äh, me oleme siin ettepanekust äh, välja pakkunud, et kui liikmesriigid seda soovivad, siis nad saavad loobuda ajaloolisest süsteemist ja jätkata märkimisväärselt äh, äh, rohkem tasa, tasandatud maksesüsteemiga, liikmesriigid otsustavad seda. lõpetan siinkohal, sest et aega on piiratult, kinnitan teile, et me oleme valmis tegema teiega koostööd, et selle ettepanekuga edasi liikuda nii kiiresti kui võimalik, aitäh wyjaśnienia, odniesienia i suur tänu nende selgituste eest. suur tänu ka selle teadaande eest, et olete avatud koostööle. ma ei tea, kas raportöör peaks nüüd kõike siin kõlanud kommenteerima, vaid lihtsalt võtke see teadmiseks ja kasutage seda tulevikus oma töös ära, nii et palun raportöör lühidalt Sí, no lo comentaré todo, <laughs> señor presidente, que hemos estado mucho rato ya. aitäh, ma tõesti, härra esimees, ei hakka igale kommentaarile vastama. põhimõtteliselt kõik, kes sõna soovisid, seda ka said. nüüd, mida ma kuulsin siin? alustuseks edastan oma tänusõnad variraportööridele, kolleegidele, kõikidele teistele, kes panustasid kogu selles, selles töös. tänan kõiki, kes osalesid. tegemist oli väga kasuliku ja tulemusliku ettevõtmisega. ja praegu tundub, et me oleme kõik nõus sellega, et me ei ole väga rahul komisjoni raportiga komisjon liigub sellega liiga kiiresti edasi, me vajame aega, et järele mõelda, tahame rahulikult edasi liikuda on see ju parlamendi kohustus äh, minna tagasi oma, olla ühenduses oma valijatega, me peame vaatama, et me teeme oma tööd korrektselt, peame arvesse võtma erinevaid piirkondi, mägisemaid alasid, äärealasid, me teame, et härra Dorfmann kaitseb just neid piirkondi. meil on veel teised kolleegid, kes kaitsevad ühtesid, teisi või kolmandaid piirkondi nii et vaatame, kuidas edasi liikuda, ilmselt oleks hea pakkuda välja positiivseid lahendusi, mis põllumajandussektorit toetavad, selle asemel, et lihtsalt laiutada käsi lõpuks ja öelda, et kahjuks me ei saanudki mitte midagi tehtud. lõppkokkuvõttes on eesmärk parandada põllumajandustootjate olukorda. kogu selle keskmes peabki olema põllumajandustootja kui niisugune, mina olen sellega nõus. kõige tähtsamad on ikka inimesed, meiegi siin oleme inimesed nii et inimesed on ikka kõige tähtsamad. paar kolleegi Hispaaniast ütlesid, et ma peaksin silmas pidama ka naiste olukorda, mitte ainult mehi. see on nii, see on tõsi. kui naised ei täidaks seda rolli, mis neil on täita maapiirkondades, siis eh, meie peame tagama neile need võimalused, et nad saaksid eh, oma ettevõtmisi seal ellu viia. ja selge see, et me peame võtta, tegema koostööd erinevate fraktsioonide vahel, peame arvestama ka Rahvapartei seisukohta, me oleme terve aasta seisnud naispõllumajandustootjate õiguste eest. nii et kindlasti naiste olukorda tuleb arvesse võtta. edasi keskkonna juurde. ma arvan samuti, et on õige, et ähm, me peame arvesse võtma seda keskkonna aspekti igasuguses põllumajandustootmises toidutootmises, kõiges muus. kui me vaatame, millist tööd selles vallas ära tehakse, siis sageli see töö jääb varju, kui nii võib öelda. näiteks võtame arvesse lambaliha, kitseliha sektorit, selge see, et siin on seos ka ökosüsteemiga, sellesse panustamisesse, see on seotud looduslikult ebasoodsate piirkondade teemaga, väga palju tehakse juba sellist keskkonnaalast tööd, aga komisjoni ettepanekus seda üldse ei puudutata. me teame, et lamba ja kitseliha raportis paari aast-, paari kuu eest juba oli see küsimus üleval. me peame väga ettevaatlikult seda ettepanekut lugema, kas me tegeleme sellega augustikuus, mina ilmselt võtan selle aja, tutvun sellega põhjalikult ja pärast suvepuhkust äh, läheb see kõik äh, tõlkimisse uuesti. me oleme teie kõigi jaoks kättesaadavad, äh, ootame teie ettepanekuid, kuulame kõik ära. ja kui ma olen selle sektori esindajatega kohtunud, vaatan uuesti üksikasjalikult ettepaneku läbi, kindlasti olen kõikide komisjoni liikmetega ühenduses ilmselt on meil kõigil midagi omalt poolt panustada ja siis tuleme uue dokumendiga tagasi ja härra Ätnuga ma ka rääkisin. nii et ilmselt on meil võimalik Hispaanias ka kohapeal põllumajandustootjaid külastada, aitäh. mu daamid ja härrad. poliitika ühtsus ja ühine põllumajanduspoliitika tuleb viia ühe mütsi alla. me peame igal juhul jälgima, et VKS-id ei heidetaks üle parda. tuleb vaadata, millised on need asjaomased ennast õigustanud praktikad selleks et me ka tulevikus äh, saaksime häid ettepanekuid. ma loodan, et me jõuame oma ettepanekud teile, proua raportöör, veel enne suvevaheaega esitada võib-olla ei tulnud ma väga hästi toime kõne ajaga, äh, kõneaja haldamisega, seepärast saab sõna järgmine raportöör proua Müller. aitäh, mm, kui see, mis puudutab horisontaalmäärust, siis on väga tore, et ma saan selle kohta teha raporti. on täiesti selge, et me peame kõigepealt võtma poliitilise seisukoha ja sellepärast on seda olulisem et äh, horisontaalmääruse puhul äh, kaasata kõik kolm määrust iseäranis siis, kui see puudutab uusi strateegilisi arengukavasid. uue ÜPP-ga pidavad kõik äh, lihtsamaks muutuma, tegelikult me peame välja töötama meetmed, kuidas see lihtsustamine siis ka tõepoolest ellu viia. Euroopa Liidu eh, maksete teostamise kohad, eh, kohtade arvu tuleb vähendada nii, et igas regioonis või Euroopa Liidu liikmesriigis oleks ainult üks eh, maksete teostamise koht. kui Hispaanias, Itaalias ja Saksamaal on kõige arvukamalt neid väljamakse teostamise kohti, Saksamaal on kuusteist liidumaad, kolmteist väljamaksete teostamise punkti, aga mit-, mitmeid väljamaksete teostamise punkt-, kohti on ka Belgias. teine küsimus seisneb selles, palun vabadust, ma ei saa, ma ei saa rääkida, kui te kõik siin koristate. teine punkt on selles, et Eh, kuidas ühitada eh, kaks eh, tulevast, kaks senist fondi, põllumajandusarengu ja maaelu arengu fondi üheks ja kuidas peaksid, peaks siis nende ühte fondi paigutatavate rahade jaotamine kohtadel toimuma. see tegelikult asja lihtsamaks ei muuda. kolmandaks kontrollid. esimese samba kontrollimäär on praegu üks protsent ja teises sambas viis protsenti ja vastavad strateegilisse arengukavale, kui need kaks sammast kokku võetakse, milline võiks siis olla kontrollimäär ja kas selle kehtestavad liikmesriigid ise järjekordne punkt iga-aastane aruandlus. liikmesriigid peavad äh, juba esitama äh, aruande teise samba kulutuste kohta. samuti peavad nad näitama ka ära, millised olid aastas saavutatud tulemused. Need saavutuste aruanded on niisugused aruanded, mille puhul komisjon ei määratle, mis see peab sisaldama, milliseid kriteeriume need peavad sisaldama. kui tegemist on näiteks aga pi-, riikidega, mille territoorium on suur, kus on erinevad piirkonnad ja nad peavad aruande esitama, need riigid peavad aruande esitama juba veebruariks, siis kuidas nad saavad eh, tegelikult piirkondadelt kõik need andmed kätte. Eh, ja seega, mis juhtub siis, kui eh, riik täidab esitatavad nõudmed? ei, kui põllumajandustootja, vabandust, täidab kõik nõuded, aga riik tervikuna mitte, kas siis põllumajandustootjale makstakse toetust või mitte siin on väga palju äh, küsimusi lahtised, väga palju detaile on, vajavad täpsustamist. loomulikult on meil vaja niisugust õigusakti, kuid selles olemasolevas ettepanekus on äh, väga palju volitusi antud komisjonile delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks, uute reeglite kehtestamiseks äh, sest ükskord vastu võetud plaan peab olema ju ometi kehtiv ja toimiv. sellel rajanevad meie süsteemid, kavad ja andmestik. ja põllumajandustootjaid tuleb sellest ka teavitada, samas vähendavad delegeeritud õigusaktid õiguskindlust. ja nii põllumajandustootjad kui ka põllumajandust haldajad Äh, vajavad aga sellist õiguskindlust. kes kogub äh, indikaatoreid, kas liikmesriigid või komisjonid äh, või kuidas sel juhul kontrollitakse neid indikaatoreid, kas tegemist on avatud andmetega ja kuidas olemasolevad andmekaitse õigusaktid sellega seonduvad seega horisontaalakti vastuvõtmise puhul on need need küsimused, mis minu jaoks on veel ebaselged, seetõttu peame eelolevatel kuudel töötama intensiivselt selleks, et lõppkokkuvõttes tõepoolest saavutada olukorra lihtsustamine. koostöös komisjoni ja nõukoguga. ajakava on karm aga meie kui parlament peame oma kodutöö ära tegema, me, me teame, et me peame edasi liikuma ja me peame oma seisukoha selgelt välja ütlema veel enne Euroopa Parlamendi valimisi. nature euh, très technique et bien évidemment il devra être lu koordinaatorite kõneaeg A kaks minutit algab nüüd. jah, suur tänu, kui ma vaatan seda teksti, mida me oleme juba arutanud, siis ähm, me peame tagama selle, et kui ükskõik, mida me ette võtame, meie eesmärk peab olema ühine poliitika, ühtne lähenemine, kus meil on mängus ka lihtsustamine põllumajanduse valdkonnas põllumajandustootjatele ma arvan, et Euroopa raamistik on üha vähem ja vähem selline ühisraamistik. liikmesriigid tahavad omaenda horisontaalseid äh, reegleid kehtestada, omaenda süsteeme. seega oleks õige, et meil on selline õiglane lähtealus, mille pinnale ehitada see lihtsustatud süsteem ja oluline on leida ka lahendus kriisiolukordadeks, meil võiksid olla ka sellised mitmeaastased plaanid siinkohal ette nähtud ja ma saan aru, komisjon soovib säilitada teatava reservi turu toimimisega, mis siis teinekord reaalses kriisiolukorras ei võimalda täie mahuga reageerida et selline kriisi ohjamise variant peaks olemas olema, see praegune lahendus ei paku ikkagi reaalset abi kriisi puhul ja peaksime liikuma uute lahenduste suunas, et põllumajandustootjaid väga keerulistel aegadel toetada. võtame näiteks minevikus aset läinud kriisid ja mis tegelikult kindlasti jäävad ka tulevikus korduma. Eh, härra Santos, aitäh, esimees, ma juba ootan koostööd raportööridega selles raport, selle raporti osas. kui me nüüd läheme ajas tagasi ja vaatame, mis eelnes sellele määruse ettepanekule, siis praegu tundub, et siin on lähtealuseks uus loogika, loogika, mis tugineb nendele strateegilistele kavadele. seega me peame tegema väga tihedat koostööd ma juba enne puudutasin neid teemasid, mis on olulised minu piirkonnas, ma ei hakka ennast siinkohal kordama, aga toon siiski välja mõned olulised elemendid. nimelt, mis puudutab seda uut kriisireservi, siis Euroopa Komisjon juba ütles, kogu rahastamisperioodi jooksul on ette nähtud nelisada miljonit eurot selleks, kuidas aga kavatseb Euroopa Komisjon kasutada neid vahendeid? kuidas kõigepealt see raha üldse leitakse? ja kui me vaatame, kuidas väljamakseid tehakse, siis strateegilise kava määruses on kirjas, et saab olema üks vastava asutus, kes neid otsuseid langetab. nüüd peamegi vaatama, kuidas see horisontaalne reeglistik äh, õigesti toimima saada mis puudutab äh, neid varaseid makseid, siis siinkohal ilmselt ei ole, ei tohiks olla kohustuslikud kontrollid äh, enne maksete tegemist. meil peab olema selline säte, mis tagab selle, et äh, need maksed tehakse kohaselt ja et siis hiljem ei ole tarvis esitada tagasinõudeid valedel alustel eraldatud toetuste eest. meil on tarvis ähm, sellist ühtset lähenemist äh, kõikide nende fondide jaoks, sest vastasel juhul me asume justkui tundmatus, äh, me lõpetame tundmatuse olukorras, kus me ei tea enam, kuidas äh, toimida. meil on tarvis paremat regulatsiooni, me ei vaja niivõrd delegeeritud akte. ma kindlasti tõstatan selle teema kolleegidega. Uh, thank you very much um,. esimees, äh, esimene puudub mikrofon. suur tänu, mis puudutab põllumajandustootjate nõuandeteenistust, siis minul on küsimus komisjonile, kuidas vältida seda ülereguleerimist ja ülemääraseid kulutusi nõuandeteenuste puhul? ja mul on veel üks küsimus, see on seotud sellega, mis juba minevikus on toimunud ja mis ilmselt äh, toimub ka tulevikus. nimelt on olnud päris mitu sellist olukorda, kus põllumajandustootjate organisatsioonid on kohtunud Euroopa Komisjoniga ühe või teise seadusandliku akti osas ja seal on neile öeldud, et nad ei saa teha üht, teist või kolmandat asja, siis tulevad põllumajandustootjad, äh, tulevad äh, kohtume meiega, ütlevad, et Euroopa Komisjon ütles, et seda ei saa teha, meie läheme Euroopa Komisjoni, Euroopa Komisjon ütleb, et oi, vabandust, ma ei tea üldse, millest te räägite see on justkui selline olukord, kus laps pöördub ema poole ühe asjaga, ema ütleb, et pöördu isa poole, isa ütleb, et pöördu oma lapsehoidja poole näiteks, et ühesõnaga mingit lahendust ei tule. ja ma saan aru, et ähm, me vajame sellist Euroopa Liidu asutust, mis õigeaegselt reageerib, mis on siis kõrgemal kui see riiklik tasand me teame, et need kavad koostatakse jah, riiklikul tasandil, aga see asutus peaks olema samm kõrgemal kui, kes saab olema siis see õige vahemees seal? hetkeolukord on selline, et meil on inimesed, kes ei tea absoluutselt, mida nad tegema peavad, Euroopa Komisjon mingeid suuniseid neile ei jaga ja tekibki küsimus, mis saab siis, kui nende kavade osas siseriiklikult kokku lepitakse. kuidas leida selline õiglane vahemees või kohtumõistja? <clears throat> aitäh, esimees ühise põllumajanduspoliitika eesmärk on toetada põllumajandustootjaid erinevates liikmesriikides, aga ärgem unustagem, kust see raha pärineb, see pärineb liikmesriikidelt endilt selge see, et liikmesriikide roll on ääretult oluline, liikmesriik ise teab ju kõige paremini, milline on olukord selles riigis ma näen, et siin uue ettepanekuga minnakse sellest lähimuspõhimõttest veidi kõrvale. Euroopa Komisjon on siin üritanud midagi uut välja pakkuda, siin on kümneid erinevaid artikleid uusi välja pakutud. see, mida komisjon välja pakub, on mingis mõttes isegi skandaalne. meie näeme siin, et et tingimuslikkus on suurenemas, ma saan aru, et meie eesmärk peaks olema rohestamine, et see peaks olema selleks täiendavaks äh, stiimuliks, aga järgmise ÜPP osas ilmselt tuleb äh, sisse viia korrektsed äh, kontrollid järelevalve tootjate osas. Kadanen, palun üks minut. kiitoksia, puhe. aitäh, härra esimees, minu arvates komisjoni ettepanek liigub õigesse suunda ja on äärmiselt oluline, et liikmesriikidele antakse võimalus otsustada järelevalve üle ja selle tagajärgede üle äh, läbimispõhimõtet äh, austades ja siit ei saa tulla ka kahte kattuvat süsteemi. Äh, järelevalve peab tulevikus olema üha riskipõhisem. Äh, neid põllumajandusettevõtteid, kes hästi oma asju ajavad, ei peaks liigselt koormama ja oluliselt tähelepanu tuleb pöörata ka ettepanek karistuste äh, asjakohasust, kui komisjoni ettepanek, mis on väga range, läheb läbi. parlamendis peaksime me tähelepanu pöörama eriti just sellele, et äh, tootjad saavad oma maksed äh, õigel ajal ja, ja korralike intervallidega. ja toetan komisjoni ettepanekut sellest, et ettemakse võib koha peal maksa enne, kui lõplik otsus on tehtud, siin me ei saa luua lisabürokraatiat, meil on äh, me peame sellest eh, määrusest tegema varasemast lihtsama, eh, tootjate eh, tegevust lihtsustava, et meie usaldusväärseks säiliks, aga ma arvan, et see raport on kolleeg Mülleri kätes turvalises kohas, aitäh. Rozumiem, że chodzi o to, aby rolnicy nie byli karani. tuleb rõhutada, et põllumajandustootjatelt ei küsita midagi, nagu ka paljud ei, teisi osapooli. aitäh, esimees, kolleegid. on hea meel näha, et meil on lõpuks Euroopa Komisjoni ettepanek ikkagi olemas ja me saame seda arutada ja muutma asuda. väga hea oleks saada teada, millisel arvamusel on sidusrühmad Nemad tegelikult puutuvad kõikide nende küsimustega kokku igapäevaselt. selge see, et väga palju huvi on üles näidatud lihtsustamise vastu. probleem seisneb aga selles, et väga sageli on lihtsustamine suunatud kellelegi teisele ja mitte põllumajandustootjale. siin on nii palju tingimusi selles äh, seadusandluses ette nähtud, et põllumajandustootja ei teagi, kust alustada mis puudutab juhtimist, siis kogu see juhtimine senimaani on olnud kaootiline. meie vajame süsteemset lähenemist. ja ma arvan, et selle määruse puhul me peaksime hakkama rääkima ka õiglastest, õiglastest suhetest ja tehingutest kogu ahela ulatuses. peame vaatama, et ÜPP rahastamist ei kärbitaks järgmiseks perioodiks ma questo è un eh, dossier molto, molto tecnico, strettamente, strettamente. aitäh. tegemist on väga tehnilise teemaga, seotud ka eelneva teemaga, mida me arutasime. Eh, see eh, horisontaalne ÜPP korraldus puudutab Äh, nii üleeuroopalike kui kohalike tingimuste ühitamist ja täiustamist. me peame vältima ÜPP renatsionaliseerimist. me peame arvestama sellega, et riiklikud ametiasutused, ametivõimud Äh, mängivad väga olulist rolli selles, struktuurid tuleb säilitada ja me ei saa lähtuda sellest, et äh, kärped äh, ja lihtsustamine tuleksid ainult ametnikele kasuks. siin on väga oluline, et ka komisjon teeks omapoolseid jõupingutusi. aitäh, esimees ma tahaks korraks puudutada seadusandluse selgusele. kui me räägime ÜPP rakendamisest riiklikul tasandil, siis õnneks või kahjuks, mida iganes te eelistate, omavad põllumajandustootjad rohkem usaldust Brüsseli suhtes kui riiklike ametiasutuste suhtes seega ma leian, et kui me räägime sanktsioonidest, siis tuleb koostada väga selged normid, et põllumajandustootjad teaksid täpselt, kuidas toimida. ja ainult siis saame tuua mängu sanktsioonide teema. esimees sekkub. Äh, mul on väga hea meel ma usun, et ka raportöör ei unusta põllumajandustootjate seisukohti, minu arvates on see väga oluline ja nüüd tuleb ära kasutada need uued võimalused, mis on avanenud ÜPP jätkamiseks, sest kümme aastat tagasi äh, soovitati meil pindalatoetusi sellepärast, et äh, pindala on kõige olulisem, pindala on kõige tähtsam, kirjutati meile ette, aga see ei toonud kaasa probleemide lahendamist, seega tul-, kasutame ära nii eh, pindala kui ka uued tehnilised võimalused põllumajandus eh, eh, faktili-, põllumajandustootja faktilist tegevust kindlaks teha. Teil on üheksa minutit, palun, komisjon. Uh, aitäh, härra esimees ja aitäh selle esimese diskussiooni eest, mis päris hästi tutvustas äh, raportööri, variraportööride mõtteid, komisjoni mõtteid tervikuna. üritan äh, vastata erinevatele tõstatatud küsimustele, äh, alustades küsimusest, mille tõstatas raportöör ja mis on seotud haldamisstruktuuridega. Te mainisite makseagentuuri ja nende hulka vähendamist. võib-olla on toimunud vääritimõistmine selles osas, kuidas te seda teksti lugesite, sest äh, meie tahame saavutada selle, et riiklikul tasandil oleks üks makseasutus ja kui peab tegema regionaalsel tasandil makset, siis üks regiooni kohta. see loomulikult võib föderaalses või detsentraliseeritud riigis äh, tuua kaasa selle, et makseasutusi on ikkagi rohkem kui kümme kui viis kuni viisteist, aga kui äh, makseid tehakse esimese samba all, näiteks äh, riiklikul või regionaalsel tasandil, siis eesmärgiks on see, et üks makseagentuur siiski teeks neid ja meil ei oleks fragmenteerumist, mis äh, läheks kaugemale olukorrast, mis on, meil on praegu, nii et meil on siin tegemist debürokratiseerimise ja lihtsustamisega riikliku administratsiooni tasandil, aga ka talunike tasandil, sest et lihtsam on suhelda ühe makseagentuuriga selle asemel, et suhelda kahega. Äh, aga äh, kui vaja, siis saan selgitada seda makseagentuuride küsimust rohkem Äh, selle haldamisasutuste küsimust on äh, siin arutatud ka varem, äh, see juhtimisstruktuur säiliks põhimõtteliselt status quo alusel, ehk siis et liikmesriigid, kes töötavad makseasutustega, töötaksid vastavalt nendele reeglitele, mis põhimõtteliselt on juba varem paika pandud, need reeglid on töötanud väga hästi ja me ei näe mingit põhjust seda muuta Äh, föderaalsetes või detsentraliseeritud riikides oleks koordineeriv üksus, mis tegelikult koordineeriks erinevate makseasutuste äh, tegevust, see tähendaks, et komisjonil oleks üks vastaspool, see oleks meie jaoks äärmiselt oluline, aga oleks ka koordineeritud ja hästi juhitud töötamine riiklikul tasandil. nii nagu minevikus eksisteeriksid ka äh, sertifitseerimisasutused, me tahaksime säilitada ühtse auditi põhimõtte, iga tasand töötab selle töö alusel, mille teine tasand, see madalam tasand on juba välja pakkunud, nii et see ka muudab need menetlused sujuvamaks. Need sertifitseerimisasutused saaksid tulevikus oma sõna öelda ka tulemusauditite raamistikus, sest et komisjon ei tahaks iseennast panna tegema seda tööd, mida võiksid teha sertifitseerimisasutused ja siis see juhtimisasutus, mida mainis üks parlamendiliige, Äh, juhtiv asutus, äh, mille aluseks oleks strateegilise kava määrus, mitte horisontaalne määrus, need on need asutused, kes äh, vastutavad strateegiliste kavade loomise eest, nii et neil on kavandav roll mängida. Nad on olnud kodanikuühiskonna jaoks vastaspool selleks, et paika panna kavad. ma arvan, et see oleks selgituseks sellele proua Müller, teie viitasite äh, rahadele äh, erinevatest rahastustest, äh, need mainisite, et võib-olla need pannakse kokku või midagi, aga asjad niimoodi ei ole. määrus selgelt eristab esimest ja teist sammast. esimest sammast rahastab ERCF, teist äh, Maaelu Arengu Fond, seda ei muudeta, muudatus, mis komisjon välja pakkunud on, on see strateegilise kavandamise protsessi käigus äh, puudutaks üks strateegiline kava mõlemat sammast, aga see siiski tähendaks, et maaelu arengu äh, küsimusi rahastaks Maaelu Arengu Fond ja otsemakseid EIGF. mainisite ka kontrollimäärasid kontrollimäär ei ole sambati tingimata erinev, aga see sõltub sellest, milliseid meetmeid kontrollitakse talunike tasandil. me räägime siin kontrollidest talu tasandil. hetkel meil on viieprotsendiline kontrollimäär äh, pindalamaksete koha pealt ja see mõjutab nii esimest kui teist sammast, sest et äh, teate, et esimese samba esi-, otsemaksed põhinevad pindalal ja teises sambas näiteks on äh, keskkonnamaksed või ANC riiklikud piirangutega alad, vähem soodustatud alad nii-öelda, nagu me neid varem kutsusime. ja siin meil on ka viieprotsendiline määr. ristvastavuse raamistikus on äh, kontrollimäär hetkel üks protsent. tulevikus äh, võib see muutuda paremuse suunas minu arvates äh, sellise poliitika raamistikus, mis põhineb peamiselt tulemustel, mitte niivõrd ebaseaduslikkusel ja ebaregulaarsusel. ja see on ka põhjus, miks äh, me võime siin piirata Euroopa Liidu sekkumist, me määratleme üldised kriteeriumid ja siis liikmesriigid, nendel oleks kõige parem positsioon äh, määratleda need kontrollimäärad, mida nad tahaksid koha peal kohandada. see peaks põhinema siis riskikriteeriumitel ja üldisel proportsionaalsuse kriteeriumil nii et meil ei oleks siis enam mingisuguseid miinimumkriteeriume füüsiliste kontrollide jaoks koha peal, liikmesriigid ise saaksid seda otsustada selliste kriteeriumite põhjal, mis on selgelt paika pandud määruses. ainuke erinevus on, oleks see ökotingimuslikkus, mis äh, on see miinimum, mida äh, paluda. üks protsent taludest igal aastal, see tähendab, et saja aasta jooksul kontrollitakse teid põhimõtteliselt ühe korra. see on see miinimum, äh, milles saab äh, lõppkokkuvõttes fikseerida. Äh, aastaaruanded, nagu te ütlesite, siis on aastaaruanne, mis annaks informatsiooni väljundi osas, see on oluline iga-aastase clearance'i koha pealt ja iga-aastaselt antakse informatsiooni ka tulemuslikkuse äh, kohta. mõlemaid äh, raporteid peaks äh, töötlema ja hindama eri, eraldi, sest et see väljundi küsimus on oluline iga-aastase tulemuslikkuse clearance'i koha pealt, mis lihtsalt ütleb, et Euroopa Liidu rahastust on antud millegi jaoks Äh, äh, äh, on sidemeetmete ja sekkumistega, rahastusega ja samas teine osa puudutab mitmeaastast hindamist selle kohta, kas poliitika saavutab need tulemused, mis kavaga paika pandi ja seetõttu saab seda jätkuvalt rahastada katkestusteta nendest kahest fondist. komisjon loomulikult äh, töötab juba sellega, et anda teatud mudelid, et kuidas sellist aruandlust teostama peaks, selle aruandluse sisu peaks loomulikult põhinema sätetel, mis on strateegilise kava määruse vastavates reeglites, kus indikaatorid on selgelt paika pandud lisas. mainisite ka tulemuse indikaatoreid, mis on välja toodud strateegilise kava määruse lisas. indikaator kui selline ei ole midagi sellist, mille kohta võiks aru anda. indikaator on lihtsalt äh, vahend, millega mõõta teatud äh, tulemuslikkuse aspekte. nii et mida liikmesriigid siis teeksid oma äh, strateegiliste kavade raamistikus on see, et indikaatorid muundatakse kvantifitseeritud sihtmärkideks ja see sihtmärk oleks põhimõtteliselt vastavuses indikaatoriga ja nende sihtmärkide alusel, siis me saaksime vaadata, millist edu on aasta-aastalt saavutatud äh, lõppeesmärgi suunas äh, seitsmeaastase perioodi lõpus. ja see on siis see mitmeaastane nii-öelda tulemuslikkuse jälgimine liikmesriikides ja see on selle lõpliku otsuse aluseks, mida me saame teha, et kas äh, kavad on saavutanud neid eesmärki, mille me kavandades kokku leppisime või mitte nii et mitte indikaator kui selline, vaid see eesmärk, mis on vastavuses äh, selle indikaatoriga. aga see on ilmselt midagi sellist, mis on üsna tehniline ja mida võiks äh, kahepoolselt võib-olla selgitada ja võib-olla ka tehnilisel seminaril komisjoni jaoks, kui komisjon seda soovib nüüd delegeeritud õigusaktid, see on ka midagi sellist, äh, mis varasemates diskussioonides on juba tõusetunud ka nõukogus teatud määral, öeldes, et komisjonil on liiga palju pädevusi, mis tulevad delegeeritud aktidega. me uurisime, lugesime selle kokku kõikide ettepanekute peale ja tulemus on see, et me oleme vähendanud komisjoni volituse üldiselt äh, nelikümmend neli protsenti, peaaegu poole vähem on neid nüüd, nii et seega ei ole õige öelda, et komisjon on suurendanud või üritanud suurendada oma delegeeritud õigusaktide pädevusi, vaid vastupidi, me oleme neid märkimisväärselt vähendanud äh, peaaegu ainult pool olemasolevatest volitustest, mis tulevad delegeeritud õigusaktidest ja, ja muide, kui räägime delegeeritud õigusaktidest, siis me ei saa rääkida sellest, et me võtame asju ära Euroopa Parlamendilt, sest nagu te teate, siis delegeeritud õigusaktidega äh, on parlamendil järelevalvepädevus, mis võimaldab tal blokeerida delegeeritud õigusakte ja selline asi on juba aset leidnud ka. nii et teie kriitika oleks oluliselt õigustatum, kui te räägiksite rakendusaktidest, sest et siin on parlamendi roll üsna piiratud ja peamiselt liikmesriigid on need, kes vastutavad äh, äh, kontrolli eest komisjoni töö üle. tulen nüüd tagasi mõne küsimuse juurde, mille on tõstatanud ähm, variraportöörid ja teised komisjoni liikmed ähm, äh, kriisireserv või põllumajandusreserv, seda on paar korda mainitud ja võib-olla oleks kasulik äh, selle kohta paar sõna öelda. hetkel on meil kriidi, kriisireserv mis aasta-aastalt tõuseb ja kui seda raha ei kasutata, mis on ja niimoodi on ka juhtunud, siis äh, aasta lõpus on talunikele see raha tagasi antud ja äh, finantsdistsipliiniga on seda reservi siis jällegi tõstetud. see lõpeks tulevikus, meil oleks põllumajandusreserv, mida, mis öö, äh, ühe korra kokku tuuakse ja kui seda kasutatakse, siis täidetakse see uuesti tavapäraselt eelarve kaudu, kas siis rahadega, mida eelarvest kasutatud ei ole või siis marginaalist, mis jääb äh, eelarve ja MFF lae vahele. selle reservi algsumma oleks äh, nelisada seitsekümmend kaheksa miljonit eurot, mis on äh, kriisireservi lõppsumma aastal kaks tuhat kakskümmend ja siis seejärel kantakse üle aastasse kaks, kaks tuhat kakskümmend üks eelarvesse, mis on esimene uue perioodi aasta ja see täidetaks uuesti selle alusel siis, kas raha on või ei ole kulutatud konkreetsetel eesmärkidel. mis oleks siis need eesmärgid, millele seda raha kasutatakse? tavapärased turu haldamise kulutused, sekkumine või abi eraladustamisele või erandmeetmed, nagu on paika pandud CMO määruse lõpus, ehk siis kriisimeetmed või sellised meetmed, mida peaks kasutusele võtma näiteks loomahaiguste puhul ja nii edasi. asjaolu, et eh, see reserv on eh, hetkel pandud paika seitsesada, nelisada seitsekümmend kaheksa miljonit eh, aastal kaks tuhat kakskümmend üks, see ei tähenda, et seda ei saaks tõsta, kui on kriisiolukorrad, mis nõuavad suuremat raha hulka, aga see raha tuleks siis kas kulutamata eelarvega ette nähtud summadest või selle või marginaalidest ehk siis vahest iga-aastase eelarve ja MFF lae vahel. nii et öö, äh, oleks uus põllumajandusreserv, mis on oluliselt praktilisem, vähem bürokraatlik ja oluliselt läbipaistvam selles osas, kuidas seda kasutada võiks äh, proua Santos, härra Santos mainis, et ei eh, toimuks enam iga-aastast eh, eh, kontodele heakskiidu andmist, sest et sellest ma ei saanud aru, sest et kui me vaatame finantsmäärast, siis sealt on näha, et horisontaalne määrus näeb ette iga-aastase finantsidele heakskiidu andmise, mis on täpselt seesama, mis meil praegu on mis on olemas selleks, et äh, tuvastada, kui palju raha on kulutatud. siis on seal iga-aastane äh, tulemustele heakskiidu andmise, mis, mille eesmärgiks on kinnitada, et äh, kasutatud Euroopa Liidu rahad, et need on otseselt seoses väljundiga, nii et raha ei ole kulutatud mitte millegi peale, vaid konkreetsete meetmete ja sekkumiste peale ja siis oleks ad hoc otsus komisjonilt, kui selgub, et teatud juhtimisstruktuurid ei ole korrektselt tegutsenud, aga seda oleks ehk jällegi võimalik te detailsemalt arutada tehnilisel kohtumisel. härra Flanagan, jah, te olete endiselt siin. Äh, te mainisite äh, neid nõuandeteenuseid äh, ja kuldamist ma ei, teil ei ole, mul ei ole tegelikult samu muresid kui teil, te tahaksite, et seal nõuandesüsteemis oleks vähem, kui komisjon on ette näinud, vähemalt seda näitab meie kogemus aastast kaks tuhat kolmteist, kui see põllumajandusnõu teenus, see nõu kataloog, seda vähendati märkimisväärselt läbirääkimiste viimases etapis. nii et ma ei usu, et selliste teenuste puhul oleks selle kuldamise oht, on pigem risk, et see liigub kõik vastupidises suunas. ja mis puudutab suhet selle osakonna vahel Iirimaal ja komisjoni vahel, siis äh, ma ei ole päris kindel, millisele konkreetsele olukorrale te viitate. Äh, strateegilise kava määruses on ettepanek väga selge, liikmesriik äh, paneks kokku kava, arutaks seda detailselt ja süvitsi komisjoniga ja komisjon siis lõppkokkuvõttes annaks sellele heakskiidu, ehk siis rollid on kahe üksuse vahel selgelt eraldatud ja öö, osakond sellisel juhul loomulikult öö, juhiks seda kava, aga niimoodi, nagu komisjon on sellele lõpliku heakskiidu andnud. komisjon on alati valmis andma lisanõu, kui on talunikke, kes tahaksid Euroopa Liidu kohta, reeglite kohta rohkem teada saada. see on midagi sellist, mis võrreldes hetkeolukorraga ei muutuks. kas annate mulle veel kaks minutit? karistuste küsimust äh, on korduvalt mainitud ja äh, härra Oazov vist ütles, et on rohkem karistusi ja sekkuvaid elemente, aga tegelikult on asjad vastupidi. nagu ma ütlesin, siis me enam ei äh, fikseeri konkreetseid karistusi või kontrollimäärasid, liikmesriigid peaksid seda otsustama vastavalt äh, kriteeriumitele, mis on paika pandud määruses, eriti näiteks, mis puudutab näiteks IX äh, kavasid rohestamine, mida peab kontrollima viieprotsendilise määraga, see läheks suuresti ökotingimuslikkuse alla ja kontrollimäär oleks üks protsent. nii et vähem kontrolle, mitte rohkem, nii nagu teie väitsite. selle ettepaneku eesmärgiks ei ole suurendada kontrolle, muuta asjad formaalsemaks ja keerulisemaks, vaid pigem just äh, vähendada neid elemente nii palju kui võimalik. ja siis äh, juhtuvate asutuste roll Äh, seda mainisin ka alguses, äh, meie arvates siin asjad väga muutunud ei ole, sest et leiame, et hetkesüsteem töötab hästi ja juhtivad asutused oleksid endiselt paigas, aga olen teile valmis andma tehnilist informatsiooni konkreetselt nende asutuste tegutsemise kohta, karistusi juba mainisin ja mis puudutab auditeid, ma arvan, et sellest piisab, ütleb äh, härra esimees. lõpetan siis siinkohal, kaks küsimust jäi mul vastamata, aga hea küll loomulikult äh, äh, auditid jätkuvad ähm, tulemuste küsimuses, aga ühtse auditi kontseptsiooni raames. auditite arv äh, võib väheneda, mis puudutab vastavust, sest vähem Euroopa Liidu reegleid on ja seetõttu on ka vähem vajadust neid kontrollida härra Puda, te mainisite selgust ja et talunikud usaldavad mõnikord Brüsselit rohkem kui riiklikke ametivõime, seda kuulda on meil loomulikult uhke tunne, aga teisest küljest äh, Euroopa ja valitsuste põllumajanduspoliitika töötab äh, jagatud juhtimise alusel ja seetõttu on alati küsimus selles, kuidas eristada seda, mida teeb komisjon ja mida teevad liikmesriigid. ja ma arvan, et äh, seda on selgelt kirjeldatud ettepanekutes strateegilised kavad oleksid äh, liikmesriikide poliitika aluseks ja selle strateegilise kava kiidaks komisjon heaks, seetõttu põllumees oleks olukorras, kus riiklik äh, administratsioon ja Euroopa Liidu oma on põhimõtteliselt saavutanud kokkuleppe selle kohta, mida peaks rakendama ja seetõttu ma ei näe seda riski, mida teie tõstatasite. nüüd olen vastanud küsimustele, suur aitäh teie kannatlikkuse eest! vabandage, see oli kakskümmend minutit kohtume neliteist kolmkümmend ja lõpetuseks saab sõna raportöör, suur aitäh kõikide sõnavõttude eest. mulle meeldisid paljud teie mõtted, eriti eh, võtan vastu komisjoni pakkumise selle kohta, et kohe pärast suvevaheaja lõppu viime läbi tehnilise koosoleku koos variraportööridega selleks, et selgitada veel arvukaid detaile, mis meid edasi aitab. suur aitäh. jah. komisjoni direktor kutsus teid juba kohvi jooma. arvestage sellega. nii, nüüd minut vaheaega ja siis algab koordinaatorite koosolek